Uh, dear friends, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, alustame. Uh, alustame meie komisjoni uh, koosolekut, praegu on selleks suurepärane aeg. välja on teile jagatud päevakorda. ma ei näe et kellelgi oleks midagi päevakorra kohta öelda. meil on päevakorra lõpus muud küsimused punkt olemas, nii et, et siis on võimalik igasuguseid teemasid tõstatada. nüüd esimehe teadaanded, teine päevakorrapunkt äh,. niisiis, äh, jõulutringist tahaksin rääkida Eh, tahaksin teile meelde tuletada, et eh, esimene poolaasta meie uue parlamendi koosseisu tööst on möödas ja see on tõesti läinud eh, väga kiiresti, nii et meil on veel jäänud ametiaega ainult neli ja pool aastat. suur aitäh teile hea koostöö eest, hea alguse eest. kõik meie kuulamised olid suurepärased ja niisiis jõulutrink. selle korraldame me teile kolmandal detsembril kuskil kella kuue paiku. kui te tõesti olete äh, hästi töökad ja me suudame oma asju hästi korraldada, siis saame alustada jõulud ringiga juba kell kuus. minul igatahes oleks väga hea meel ja ilmselt oleks teil kõigil ka selle üle väga hea meel. ja ja siis saame loomulikult rääkida ka oma tulevikust, mis on kõige olulisem. mingeid muid teadaandeid mul ei ole. Äh, tahtsin lihtsalt selle jõulutringi asja eraldi välja tuua. nüüd kolmas päevakorrapunkt. horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamine hetkeseis. ja tere tulemast peadirektorile Äh, kes on sellel ametikohal juba olnud mõned aastad, Robert Jan Smits. Äh, teadusuuringud ja innovatsioon. ja ma tahaksin, et te räägiksite meile, milline siis see hetkeseis on kuidas on lugu Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamisega ja meie siin ITRE komisjonis äh, Äh, peame siis selle programmiga järgmised viis aastat tegelema. Äh, tegemist on suurima keskselt hallatud Euroopa Liidu rahastamisprogrammiga ning äh, see programm on äärmiselt oluline Euroopa Liidu majanduskasvu ja investeeringute strateegias, nii et, et korralik investeerimisstrateegia on väga oluline ja ühiskonna ees seisvad väljakutsed ning ja tahaksime siis pidevalt kontrollida, mis siin toimub. niisiis, meil on väga hea meel, et te täna meiega olete, härra peadirektor. ja annaksin nüüd teile sõna umbes nii kümneks minutiks. palun, teil on sõna. aitäh, härra Puusek ja tere päevast kõigile Äh, üha rohkem on meil uuringuid ja tõendeid selle kohta, et innovatsioon moodustab kuuskümmend kaks protsenti Euroopa Liidu majanduskasvust tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast kahe tuhande seitsmenda aastani. ja seetõttu ma julgen öelda, et see ambitsioonikas tegevuskava, mis president Junckeril on, äh, on, seda on võimalik ainult ellu rakendada, kui investeerime teadus- ja arendustegevusse nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil see oli väga selge sõnum, mille uus äh, teadusuuringute äh, volinik äh, Moidaš esitas sellele komisjonile oma kuulamise ajal. me peame jätkama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse riiklikul, regionaalsel ja Euroopa tasandil. Euroopa tasandil me seda juba teeme, suur aitäh teie jõupingutustele, suur aitäh teie komisjonile, möödunud aasta novembril novembris õnnestus meil saavutada kokkulepe Horisont kaks tuhat kahekümne osas eelarvega kaheksakümmend miljardit eurot. see ei olnud küll sada miljardit eurot, mida teie palusite, aga selle, sellele vaatamata väga suur tõus võrreldes raamprogrammiga number seitse, kolmekümne protsendine tõus ning Äh, seda kahaneva Euroopa Liidu eelarve sees, sest nagu te teate, pärast kahte tuhandet kahekümnendat aastat on Euroopa Liidu kogu eelarve väiksem kui täna ning on üsna muljetavaldav, et teadus ja innovatsioon on ainukene valdkond, kus vahendid suurenevad me nimetasime selle programmi äh, Horisont kahe tuhande kahekümneks meelega ja mitte just kaheksandaks raamprogrammiks, selleks et näidata, et tegemist on midagi, millegiga, mis äh, läheb minevikust kaugemale ja seda on see komisjon just palunud. me ühendame teaduse ja innovatsiooni ja pöörame üha rohkem tähelepanu sellele, kuidas teadusuuringute tulemused turule jõuaksid Äh, niisiis äh, pöörame palju rohkem tähelepanu sellele, milliseid tooteid me välja töötame, pöörame äh, tähelepanu ühiskonna ees seisvatele väljakutsetele ja mitte ainult teaduslikele distsipliinidele. Teie tõite väga selgelt prioriteedid välja, vananev rahvastik, energiajulgeolek, küberjulgeolek, suured linnad, rahvaarv seal, samuti VKE-d. VKE-d on ju majanduse selgrooks ning te palusite et, et kakskümmend protsenti eelarvest läheks VKE-dele. me oleme äh, kaasanud ka sotsiaal- ja ühiskonnateadused, need on äärmiselt olulised selleks, et tulla toime ühiskonna ees seisvate väljakutsetega. Te saavutasite Euroopa Teadusnõukogu vahendite kahekordistamise, see on üks parimaid algatusi, mis meil kunagi on olnud. ja te ütlesite ka väga selgelt välja, et me peame radikaalselt asju lihtsustama Äh, me peame äh, asju ja menetlusi, reegleid lihtsustama ja samuti on oluline meie tegevuse laiendamine, sellepärast et me ei saa lubada, et teadus ja äh, innovatsioon lihtsalt killustuks. kuhu me siis hetkel oleme jõudnud? täna teie, tänu teile, teie kiiretele otsustele möödunud aasta novembris õnnestus meil välja tulla terve rea ettepanekutega detsembris kaks tuhat kolmteist Need puudutavad siis kolm, kahe tuhande kolmeteistkümnendat, kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja statistilisi andmeid mõne, nende kohta. kõigepealt meie veebipõhine portaal, infoportaal saab kolm miljonit külaskäiku iga päev, iga kuu. siiamaani oleme saanud kolmkümmend viis tuhat ettepanekut. Äh, kuus tuhat eksperti on meie andmebaasis kirjas, see kõik tähendab, et äh, see huvi programmi vastu on tohutult suur ning inimesed äh, tõesti hindavad seda uust lähenemist, mis tänu teie toetusele on teoks saanud. mida me teeme selleks, et nüüd konkreetselt äh, ellu rakendada neid poliitilisi kokkuleppeid, mis möödunud aastal langetati. kõigepealt äh, tegeleme prioriteedina VKE-de vahendusega, see tee, tee vahendiga, see teema oli teile väga südamelähedane ja meie oleme selle, seda samuti prioritiseerinud. samuti on meil pilootprojekt äh, pro, äh, siis äh, Äh, innovatsiooni osas, äh, doktor Eeler on seda propageerinud, siis on meil äh, sada miljonit eurot eraldatud selleks ning ähm, jaanuaris siis käivitame selle projekti ja härra Eeler lubas siis selle ürituse käivitamisel kohal olla, see siis tähendab innovatsiooni kiiremat ellurakendamist. ja loomulikult energia vallas oleme peaaegu täielikult keskendunud taastuvenergiale, energiatõhustusele, nutikatele võrkudele ja energiatõhususele ligemale kaheksakümmend viis protsenti energia eelarvest läheb just nimelt sellele valdkonnale. see oli jällegi midagi, mida teie palusite, te palusite et, et kaheksakümmend viis protsenti eelarvest peaks minema taastuvenergia allikatele viisteist protsenti on eh, eraldatud siis eh, turustamisele, jällegi see oli eh, teie poole pealt väga selge nõue, te nõudsite, et seda tuleks teha ning esimeses pakkumismenetluses me sellele ka keskendume me oleme loonud tervishoiu teadusliku rühma, sellel teemal olid siin põhjalikud arutelud. proua Madurello ja Madurell ja härra Carvalho nõudsid, et me looksime teadusliku tervishoiurühma, ning see rühm on nüüd loodud ja äh, kolmeteistkümnendal jaanuaril toimus esimene kohtumine. ja siis veel lihtsustamine. me rakendame täise, täiel määral lihtsustamismeetmeid, mille osas te kokku leppisite. ühtne rahastamismäär kõikidele osalejatele kiirem äh, toetuste saamine ning äh, käibemaks kui äh, rahastamiskõlbulik kulu ning samuti meie dokumendid peavad olema palju kasutajasõbralikumas kirjas. ja selles kontekstis saime me möödunud nädalal autasu Eh, selle eest, et me oma dokumente kõige kasutajasõbralikult toetame, selle aja, auhinna andsid meile möödunud nädalal sõltumatud ajakirjad ja meil on väga hea meel selle auhinna üle, see on tõesti tunnustus selle kohta, et meie dokumendid eh, on eh, korras ja neid saab kasutajasõbralikumalt esitada. nii et, et selles mõttes me peame kokkulepetest kinni ja ka äh, soovallaste olete öelnud et, et nelikümmend protsenti nendest komisjonidest, mis meil on, peavad äh, koosnema naistest ja ma võin teile öelda, et äh, nõuandekomisjonides oleme läinud isegi kaugemale, seal on naiste osalus viiskümmend protsenti. nii et, et me iga üksikjuhtumi põhjal oleme püüdnud rakendada neid punkte, mis parlamendi jaoks on olulised ja neid siis ka saavutada. nii et, et selles osas oleme graafikus ja räägime ka mõnedest teistest asjadest, äh, millele parlament on kaasa aitanud. parlament on nõudnud, et finantsmääruses äh, oleks võimalik ette näha ka hädaabimenetlusi, tegemist on äh, artikliga sada kakskümmend viis. meie oleme seda artiklit üsna hiljuti kasutanud selleks, et ebolale reageerida kakskümmend neli miljonit eurot oli see summa, mille eraldasime ja kahe nädalaga suutsime selle ettepaneku mitte üksnes esitada, vaid sellega hinnata. ja vaktsineerimine siis äh, ilmselt algab veebruaris, nii et, et äh, näib, et me äh, tõesti oleme tänu sellele erakorralisele menetlusele, mida finantsmäärus ette näeb, suutnud kiiresti tegutseda nüüd mõne sõnaga ka sellest, millised on need väljakutsed, millega me silmitsi seisame, sest me üritame nii palju kui võimalik äh, kokkulepetest kinni pidada. aga loomulikult on ka väljakutseid ja praegu on äh, suurim väljakutse see, et meil on liiga palju vahendite taotlusi. me uppume ettepanekutesse. ma ütlesin, me oleme saanud kolmkümmend viis tuhat ettepanekut ja meil lihtsalt ei ole nii palju vahendeid, et maksta isegi heade ettepanekute eest. edumäär on väga madal ja see ei ole lootust sisendav teatud valdkondades on eh, edukas vaid üks kümnest projektist, teises valdkondades üks kaheksast eh, ja me meditsiinivallas näiteks ainult üks protsent, üks projekt kolmekümnest on edukas see näitab, et programmi suhtes on väga suur huvi, aga paraku näitab see ka see, et te olite tõesti arukad, kui pakkusite välja Horisont kaks tuhat kahekümnele sada miljardit ja nõukogu oleks pidanud teid kuulama, mitte määrama kaheksakümmend miljardit nii et, et meil on ähm, äh, vahendeid vähe ja tohutult palju on soovijaid nendele vahenditele. Äh, teine probleem on äh, maksete puudujääk. see on signaaliks teile, teie eelarvekomisjonile, nõukogu on viimastel aastatel hakanud makseid kärpima ning see on meid sundinud vähendama eelrahastamist ning pakkumiste korraldamist edasi lükkama Äh, me kõik teame, kui oluline on see, et kui projekt valitakse, siis on inimestel võimalik personali tööle võtta ja seadmeid, varustust osta. nii et, et kui projekt käivitub, on vaja kohe väga palju sularaha, meie olime aga sunnitud neid ettemakseid kärpima, me pidime pakkumised edasi lükkama, sest meil lihtsalt makseteks polnud vahendeid sellel aastal läbi meetmete, mida rakendasime, suutsime toime tulla, aga järgmisel aastal seisame silmitsi suurte probleemidega ning meie oleme arvestanud, et kui äh, maksete vähendamine jätkub äh, ka kahe tuhande kahekümnendal aastal, siis kui Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks lõppema, siis äh, nelikümmend protsenti meie kulukohustustes on sellised, millele rahalist katet pole. niisiis, me oleme väga tänulikud selle toetuse eest, mida te meile üles näitate. täiskogule enne suvevaheaega toimus sellel teemal arutelu Strasbourgis Äh, volinik McQueen äh, rääkis seal väga selgelt, millised on sellise käitumise tagajärjed. Äh, näiteks Marie Curie fondi vahendeid ei saa välja maksta, paljusid EKE-sid ei saa toetada ja nõnda edasi. ja ma arvan, et me ei loonud seda programmi ju lihtsalt selleks, et me selle rakendamist saaksime õõnestada niisiis, maksete puudujääk on teine probleem, mis meie ees seisab. kolmas probleem on see, kuidas kaasata sotsiaal- ja humanitaarteadused. selles vallas me ei ole veel suutnud olla edukad. me oleme suutnud sotsiaalteadused ja eh, humanitaarteadused enamikesse programmidesse sisse viia, aga siiski mitte veel kõigisse, mida ma selle all silmas pean kui me korraldame näiteks pakkumismenetluse näiteks neurodegeneratiivsete haiguste kohta, näiteks Alzheimeri tõve kohta, siis see ei ole ju ainult meditsiiniline probleem, Äh, tegemist on teadusuuringute programmiga, millised on selle haiguse mõjud meie äh, ühiskonnale, kui äh, sajad tuhanded või miljonid inimesed kannatavad selle haiguse all, siis tuleb arvestada sellega ka ühiskonna elu korraldamisel. niisiis, väga oluline on kaasata projektidesse arstid ja psühholoogid ja selles valdkonnas me ei ole olnud veel nii edukad, nagu oleksime võinud olla ning lõpetuseks veel üks valdkond, mis meile väga palju muret valmistab ja kus on vaja teha muud, äh, rohkemat, see on laienemine äh, innovatsioon on olemas, teadus on endiselt olemas, need valdkonnad ei tõmbu koomale, aga meil on vaja palju rohkem sünergiat struktuurifondidega selleks, et äh, kõik piirkonnad suudaksid luua tippkeskusi ning see on võimalik ainult siis, kui struktuurifondid kasutavad neid fonde ka arukaks spetsialiseerimiseks, innovatsiooniks, selleks, et aidata regioonidel, mis ei ole veel tugevat teaduslikku alust, selline teaduslik alus luua ning äh, seda siis Horisont kaks tuhat kahekümnes osalemise läbi ja see oli kõik, mis mul oli võimalik siis kaheteistkümne minuti ja kahekümne sekundiga öelda. aitäh, aitäh, peadirektor. Eh, teadus- ja innovatsiooniprogramm eh, on eh, tõesti lahutamatuks osaks Euroopa Liidu eelarvest ja mul on väga hea meel, et härra Levanovski eelarve üks peaautoreid on meie komisjonis ning äärmiselt oluline on kaitsta meie iga-aastaseid eelarveid, sest te teate, et nõukogu tahab rohkem kui kümme protsenti järgmist aasta eelarvet kärpida, see on kõr-, suurim kärbe, äh, mida kuskil üleüldse tehtud on eelarves. nii et, et me peame olema ka tulevikus tugevad. Äh, see kärbe ei olnud äh, komisjoni ettepanekus, see oli nõukogu ettepanekus. ja nüüd läheme siis arutelu juurde ja ainult üks raportöör meil siin ongi, väga oluline raportöör, möödunud Äh, ametiajast ja see on Kristjan Eeler, palun, teil on sõna. Coming um,. We already prepared, I think that... suur tänu, härra eesistuja. meil on Horisont kaks tuhat kakskümmend osas vastastikku mõõtmise memorandum ja valmistame ette järgmist koosoleku ja oleme saanud oma õppetunnid. minu esimene küsimus et äh, need kulusid on kärbitud kõvasti ja tahame nõukogult aru pärida ka. nii et äh, väga palju on sellist kaudset infot meieni jõudnud ja mitte otsest, aga mis puudutab nüüd põhimõttelisi küsimusi eelarve osas, siis jagan teie muret selles valdkonnas ja ja kui võrrelda tegevuskava aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja vähem viiskümmend miljardit, kaks tuhat nelikümmend viis, üheksa koma viis miljardit. nii et see kärbe on dramaatiline ja kui me läheme nüüd B7 juurde, siis siin mingit äh, jätkusuutlikkust ei ole näha, nii et äh, jah, innovatsiooni osas on tõesti see küsimus, et millisel määral on meil nüüd selline pidev ja katkematu joon. jah, loomulikult äh, sidusrühmad äh, on oma muret avaldanud, et kas tõesti ei saa midagi paremat selle Euroopa Liidu rahaga ette võtta, sellepärast et järjepidevust niimoodi ei teki. minu küsimus sellele lisaks on äh, järgmine et kui neid taotlejaid on tõesti nii palju, palju rohkem, kui on selleks võimalusi, siis mis puudutab nüüd projekte, kas projektid on suuremad, kas projektide eelarved on suuremad? nii et seda oleks tõesti huvitav näha, sest et numbrid meile seda ei ütle. seetõttu oleks väga suureks abiks, kui te saaksite näidata, Äh, neid arve veidi täpsemalt, veidi detailsemalt, sellepärast et need ettepanekud, mis on äh, välja valitud, pooled nendest jäid rahastuseta, kuna eelarvekärped äh, on jõus. nii et kui saaks näidata, mida me kaotame, millest me jääme ilma eelarvekärbete tõttu, need numbrid üksinda ei näita, kas see on seotud programmi struktuuriga või millega see on seotud. ja viimane küsimus uute reeglite rakendamisega kolmepoolsed läbirääkimised olid ju nii et minu küsimus on see, et äh, kuidas me kasutame seda lisaaega kolm kuud, mille suhtes me kokku leppisime, mida tundub, et enam isegi vaja ei lähe, kas osalejatele saadetakse teated hiljem, kui seda tehti siiamaani miks ei saanud neile siis ka neid hindamistulemusi saata? ja üks küsimus veel. ma arvan, et me peaksime tõesti ühiselt äh, näitama ja vägagi läbipaistvalt näitama, mida toovad kaasa eelarvekärped selle programmi jaoks. praegu me seda ei näe. läbirääkijate jaoks on äh, see väga oluline. suur tänu, härra Eller ja tänan ka kõiki teisi raportööre eelmisest koos ko,, koosseisust. Ähm, ja palun kolleege siiski kinni pidada ajaraamidest. proua Cabezon Ruiz, palun. Gracias, señor presidente. Eh, yo también quiero empezar dándole la. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt sooviksin tänada härra peadirektorit selle sissejuhatuse eest. see oli väga ülevaatlik ja minu poolt kaks kommentaari, üks küsimus. kõigepealt üks tehniline ja siis üks poliitiline kommentaar. sooviksin küsida järgmist. mis on teie arvamus kakskümmend kuus ja osalusreeglite rakendamine, kuidas see otseselt mõjutab äh, personali? seda peavad täitma kõik organisatsioonid, kes on mittetulundusühingud, vabaühendused, Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. mis on teie arvamus? see kokkulepe, toetuste kokkulepe, seda on väga raske täita nende reeglite valguses, mis praegu liikmesriikidest täita tuleb. ja kuidas tõlgendada seda aspekti, selle, nendes tingimustes on väga raske kohustusi täita. kui mõtlete selle tehnilise töö peale, mis on läbi viidud, kas sellest piisab selleks, et edasi liikuda liitumisprogrammiga? artikkel sada kolmkümmend viis, leppeartikkel kolm põhiküsimust on tõstatatud, võib-olla nad on liiga laiad küsimused ja me peaksime olema siiski järjepidevad. neli otsust on langetatud selle artikli raames. on tehtud edas-, edusamme üheteist kuu jooksul, siiski märkimisväärseid. võib-olla sellest äh, tõesti nendest finantsressurssidest ei piisa ja oleks vaja ühist programmi et äh, see kõik ellu viia. kõik on loomulikult nõus panustama väga palju tööd selleks, et need projektid ellu viia. aga kas sellest tööst, kas see töö on piisav, et me saaksime teha seda, mis nõuab artikkel sada kolmkümmend viis, aitäh. Madame Kudryska no.. Yeah, I'd like to <clears throat> raise a different. sooviksin tõstatada hoopis teise teema. jah, tõepoolest eelarvet on kärbitud, aga mind šokeerib tegelikult hoopis see, et põhilist, et peamise teadusnõustaja ametikoht koondati. minu küsimus, kas äh, komisjon või president, kas neid tõesti ei huvita enam teaduslik tõde ja tõendusmaterjalid? mis suunas me liigume? kas tõesti ainult ideoloogia on kõige tähtsam? või ikkagi huvitavad meid ka teaduspõhised argumendid? Äh. aitäh! kolleeg De Bakker, palun. suur tänu, mul on väga hea meel siin olla ja mina tegelikult alustaksin ka eelmisest küsimust. see on minu fraktsiooni jaoks väga oluline, professor Glover enam ei saanud oma töökohta, asendati teise inimesega, nii et äh, minu küsimus on jah, et tõesti, kas komisjoni huvitab teaduspõhine analüüs kas teid huvitab see ja ma usun, et teid huvitab see, nii et minu küsimus on seotud kahe teemaga. kõigepealt, te juba mainisite VKE-de instrumenti. Need esimesed eesmärgid, mis on saavutatud, kas soov, saate veidi täpsustada, milliseid tulemusi on see andnud VKE-dele, eriti just era, väikestele eraettevõtetele? ja teine küsimus makseraskused, mida te mainisite, maksmata jätmised, et tegite ka aruanded, et ainult kaks protsenti SKT-st kulutatakse innovatsioonile ja haridusele kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. nii et see on poliitiliselt võib-olla laiem küsimus kas äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend survestab ka liikmesriike, et nad äh, seaksid endale ambitsioonikamaid eesmärke ka teaduse innovatsiooni vallas? et nad eraldaksid äh, rohkem kui kaks protsenti SKT-st innovatsioonile ja teadusele. kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend aitaks liikmesriike neid eesmärke täita? aitäh teile! suur tänu! Barbara Kudritsko. minu Barbara Kudreska esitab küsimuse. suur tänu, kõigepealt sooviksin äh, tänada ja õnnitleda selle dokumendi valmistamise eest. räägin emakeeles edasi. mul on äh, ka teile mõned küsimused. Äh, kuidas toimub erinevate liikmesriikide rolli eh, jagamine eh, selles kahe tuhande kahekümnenda aasta võrgustikus, kas eh, osalevad ka need regioonid, kes saavad praegu rohkem vahendeid või said rohkem vahendeid seitsmenda raamprogrammi jooksul ning millistel, millisel määral Äh, siis äh, saavad osaleda uued äh, osalejad, need, kes neljandas ja seitsme, neljandast seitsmenda programmini ei olnud osalised. ning samuti tahaksin teada, et kas võib siit järeldada, et selline lihtsustamine, mida te mainisite, kas sellel on mõju ka rahastamisele, kas Äh, siis saab rahastada rohkem inimesi. härra Sirgi Ott. ja suur tänu kõigepealt selle ettekande eest. mul on mõningad küsimused ja mõned kommentaarid. jah, on tõesti kõigile teada, et Horisont kaks tuhat kakskümmend võib anda tõukejõu innovatsiooniteaduse arendamiseks samuti võib see anda ka tõuke majanduskasvule Euroopa Liidus. aga seda just praegusel ajal, kui tegeleme ikka veel majanduskriisi tagajärgedega, see võib anda väga palju tuge ettevõtetele uute töökohtade loomisel samuti võib aidata kaasa ka sotsiaalsele ühiskondlikule arengule, aga on terve rida probleeme, mis on seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega ja kärbetega. see eelarve on juba niigi väga keerulises seisus. jah, juurdepääs on tähtis rahastusele, eriti VKE-dele on see väga tähtis ja see on praegu väga keeruline, sellepärast et VKE-del on väga keeruline taodelda rahastust ka Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. see kehtib ka akadeemilises maailmas. ja väga sageli on nõnda, et ainult rahvusvahelised ja suurettevõtted saavad nendest programmidest rahastust. minu küsimus on järgmine. milliseid meetmeid saaks rakendada selleks, et olukorda muuta, et muuta seda programmi nii, et ta oleks äh, parem ja kättesaadavam kõigile. kas on midagi spetsiaalset kavandatud VKE-de jaoks, eriti nendes piirkondades, kus majanduskriis on kõige raskemalt tabanud, sest me teame, et VKE-d on Euroopa majanduse selgroog. ja minu teine küsimus mis on see eelarvekärbete üldisem mõju, kas on äh, seda uuritud, kas on ka mingeid meetmeid tarvitusele võetud selleks, et leevendada eelarvekärbete mõju Mister...? nii, ja nüüd Roger Helmerile sõna uh,. Well, uh, thank you, chairman, and thank suur tänu, juhataja, suur tänu, härra peadirektor. see, mis me siiani kuulnud oleme, on see, et nõukogu eksib, kui ta tahab äh, kulutamist kärpida ja parlamendil on õigus nõuda lisakulusid. siin on väga sageli selline olukord, et me kaotame tegelikult äh, me ei mõtle tegelikult selle peale, et Euroopas on väga paljudel inimestel ja ettevõtetel raskusi võlakoormusega, nad kardavad oma tööd kaotada ja kannatavad eelarvekärbete all nii et kuidas me saame kulutada raha samas mahus ja ei arvesta sellega, millised on majandusolud meie ümber, kas me ei peaks tegelikult äh, mõtlema, mis on meie ülesanne, me ei saa nõuda raha juurde, kui kõik teised püüavad kulutada vähem. me peaksime kulutama ikkagi seda raha, mis meil on. ja selle asemel, et kulutada seda raha, mis meil on, et kulutada seda äh, administratsiooni, bürokraatia, halduse peale, võiks hoopis tõhusamalt kasutada seda raha. ja selle asemel võiks seda raha kasutada nendes programmides, mis on mõeldud liikmesriigi või regionaalsele tasandile ja mitte siia Brüsselisse. suur tänu. ja nüüd lõpeb meie küsimuste esimene voor ja annan sõna kommentaarideks Uh, alustaksin võib-olla viimasest küsimusest. programm Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, on demokraatlikel alustel, olid väga pikad läbirääkimised parlamendi, nõukogu ja ka komisjoni vahel ja eelarveks kinnitati kaheksakümmend miljardit eurot. küsimus on selles et kui läbi demokraatlike menetluste on saavutatud kokkulepe kaheksakümmend miljardit eurot, siis äh, on loomulikult äärmiselt oluline, et on olemas ka maksekrediidid paika pandud, et me saaksime selle programmi ellu viia, me ei küsi raha juurde. ainus, mida me küsime, on, et me saaksime selle raha, mis on ette nähtud, milles leppisid kokku parlament ja nõukogu väga pikkade läbirääkimiste tulemusena väga paljud uurimused näitavad, et Euroopa Liidu investeerimisprogrammid on väga palju tulu toonud, nii et iga raha, mis sinna investeeritakse, toob mitmekordselt tagasi ja teie enda riik on üks suuremaid tulusaajaid Euroopa raamprogrammist. ja toetab seda programmi väga. nii et äh, see on kindlasti liikmesriik, mis äh, toetab in innovatsiooni ja haridusprogrammi Euroopa Liidus, just nimelt Ühendkuningriik on see ja samuti olen väga rõõmus selle üle, et moodustatakse alaline komitee Horisont kaks tuhat kakskümmend järelevalve teostamiseks, mul on väga hea meel äh, pakkuda igakülgset abi sellele alalisele komiteele, pakkuda statistikat, igasugust ülevaadet, igasugust infot, mis vaja on. Te mainisite ka seda, et väga palju esitatakse taotlusi, mis on selle põhjuseid, me oleme teinud analüüsi ja kindlasti on üheks põhjuseks see, et programm on väga populaarne, ta on saanud väga positiivset tagasisidet, tagasisidet. teiseks, et väga lihtne on ka uustulnukatel taotlusi esitada. Need barjäärid on väga väikesed, väga lihtne on selle programmiga liituda ja kolmandas, kolmandaks, mis mulle tegelikult ei meeldi, on see, et meie poole pöördutakse sellepärast, et riiklikud eelarved on kärbitud, näiteks Hispaanias kus on väga tugevat eelarvekärbet, väga paljud teadlased Hispaaniast pöörduvad Brüsseli rahastuse poole. loomulikult see meile rõõmu ei valmista, sellepärast et meie programm on mõeldud ikkagi Euroopa-alase koostöö edendamiseks. kuidas nüüd sellega tegeleda, et neid taotlusi on tõesti liiga palju? meil on kaheetapiline taotlusprotseduur äh, nii et kõigepealt valitakse välja eelselektsiooni põhimõttel tugevamad programmid, nii et kaheksakümmend protsenti lükatakse tagasi, kakskümmend protsenti läheb edasi teise vooru ja need kakskümmend protsenti, mis edasi lähevad, nende õnnestumisprotsent on kolmkümmend protsenti. nii et äh, Euroopa Teadusnõukogu on sellest mehhanismist huvitatud, kui te esitate taotluse mis on kehva kvaliteediga, siis ei saa ühe või kahe aasta jooksul uut projekti esitada, sellepärast et peab ootama. sellega püüame siis ka eh, taotluste arvu vähendada, aga loomulikult on see väga populaarne programm. kaheksa kuu jooksul, eh, kaheksa kuu eh, tähtaega me ei ole suutnud sellest alati kinni pidada. me peame selles osas rohkem infot jagama ja leidma siis ka uusi töömeetodeid, et tähtaegadest paremini kinni pidada. siis oli küsimus äh, rahastusmäärade kohta, te teate, et Horisont kaks tuhat kakskümmend me tahtsime kehtestada kõigile samasugused rahastusmäärad, sada protsenti otsesed kulud ja kakskümmend protsenti kaudsed kulud, kakskümmend viis protsenti kaudsed kulud. see on teaduse koha pealt innovatsiooni koha pealt seitsekümmend otsesed kulud ja kakskümmend viis protsenti üldkulud. Need ühtsed rahastusmäärad, need protsendid on peaaegu siis kõigile ühtemoodi, ülikoolid, väikeettevõtted, kõigile ühtemoodi. ainsad, kelle puhul võib äh, probleeme tekkida, on siis äh, suurrajatised, seal võib-olla peab osad kaudsed kulud panema otseste kulude alla. aga loomulikult äh, need on erandjuhud, mille puhul püüame siis kõige sobivama lahenduse leida. härra Henkel, teie viitasite äh, parlamendi presidendi teadusnõunikule jah, siin ei saa mina seda kommenteerida, selle ametikoha üle otsustab parlamendi president seda ametikohta ei ole kaotatud. see ametikoht praegu äh, lõppes juba Barroso teise ametiaja jooksul. nii et äh, härra Juncker praegu koondab, äh, kavandab oma meeskonda ütleme niimoodi, et see eelmine, äh, see ametikoht äh, praeguseks on, äh, seda praegu ei ole. aga igal juhul oleme me kõik seda meelt, et meie poliitika rääneb teadusuuringutel, teaduslikel tõestustel. nii et see poliitika, mida me jätkame järgib ikkagi seda põhimõtet, et kõik ettepanekud põhinevad teadusuuringutel. härra Bakker rääkis ka sellest teadusnõunikust, aga rääkis ka VKE-dest. väga oluline on tõepoolest, et VKE-d pääseksid programmile ligi. mida me selleks ette võtame? esiteks, kakskümmend protsenti eelarvest on mõeldud VKE-dele. teiseks on olemas spetsiaalne VKE-de instrument, meil on äh, ka kontaktpunktid, mis aitavad spetsiaalselt just äh, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. ja äh, on spetsiaalsed meetmed, mis aitavad uustulnukatel ja VKE-del para-, paremini programmile juurde pääseda. Äh, proua Kudritška, tänan ka teie küsimuse eest, jah, tõepoolest innovatsiooni ja teaduse vallas peame tõstma pädevust erinevates riikides Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, osas on äh, selleks ka spetsiaalsed meetmed, tiiming näiteks. meil on spetsiaalsed meetmed selleks, et uued tulijad pääseksid paremini programmile ligi, on alaline komitee, see moodust-, kui selle moodustamisega on kõik korras, siis saame ka paremini pakkuda statistikat ja ülevaadet. ja üks väga oluline küsimus mis puudutab kaks protsenti SKT-st, mis on mõeldud teadusele ja innovatsioonile. me räägime väga palju teadusest ja innovatsioonist, aga me ei investeeri sinna jah,. jah, kaks protsenti SKT-st on praegu see, mida sinna eraldatakse. me Horisont kaks tuhat kakskümmend raames palume liikmesriikidel seda protsenti tõsta, see ei ole kerge. liikmesriigid peaksid siin võtma vastutuse investeerima sellesse valdkonda tulevikus rohkem Hiina investeerib väga palju teadusse innovatsiooni, Lõuna-Korea viis protsenti SKT-st, nii et kui me tahame tõesti selles valdkonnas edukad olla, peaksime vähem rääkima, rohkem tegema. suur tänu, nüüd on veel kümme, üksteist inimest küsimused, küsimustega järjekorras, sellega praegu pean kahjuks küsimuste nimekirja kinni panema ja igale küsijale üks minut, vastasel juhul ei saa me kella neljaks sellega ühele poole. proua Griffin, üks minut, palun. UK... aitäh, härra esimees. ka meie oleme Ühendkuningriigi delegatsiooniga väljendanud muret selle, selles osas, et teadusnõuniku ametikoht kasut-, kaotati ära, aga meil on tarvis kõikvõimalikke muidki erinevaid teid, mis viivad edule, mis lasevad inimesed äh, tööturule, kes, mis toovad kaasa olulisi töökohti Hor. Horisont kakskümmend kakskümmend, äh, selle seotud struktuurifondidega ja noorte tööhõivega, see on väga oluline, mida me peame selleks tegema ja kuida-, kuidas ja kui täpselt me järgime edusamme, aitäh aitäh, te saate, olite tõesti suurepäraselt, mahtusite aja sisse, härra Gerbrandi. jah, aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra Smits, et te siin täna viibite ja eelarvest nii avameelselt räägite. teeb suurt muret asjaolu, et meil on nelja, tekib kohe varsti neljakümneprotsendiline auk eelarvesse, kui me samal moel jätkame. mul on konkreetne küsimus tavaliselt me räägime nendest eelarveküsimustest makroterminoloogias ja te ütlesite, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olukord saab lahendatud, kui me mõned ettepanekud lükkame järgmisesse aastasse. kuid mitmed ettevõtted, kes kasutavad neid programme, Nemad räägivad usaldusväärsest Euroopa Liidust ja kui nad saavad oma raha kätte alles mõni aeg, aeg hiljem seetõttu, et et programm on edasi lükatud, see ei ole hea. kas te võiksite üksikasjalikult selgitada, kuidas te kavatsete lahendada selle olukorra, et nõukogu lükkab edasi mõned et-, mõned väga vajalikud mak-? aitäh, ka minul on Horisont kaks tuhat kakskümne osas küsimusi siiamaani ei ole liig-, liigselt tähelepanu pööratud probleemidele, mis on seotud antibiootikumidega. homme on antibiootikumidest teavitamise päev ja kui me piisavalt ei uuri antibiootikumide mõju ja ei uuri seda uuel moel ja kui me ei saa teha teadusuuringuid uute antibiootikumide osas, siis oleme me silmitsi väga suurte probleemidega, mis puudutab tervishoiusektorit samuti on tarvis uurida antibiootikumite seost erinevate haigustega, kuidas neid lahendatakse, kuidas neid kasutatakse ja nii edasi, ühesõnaga tahan öelda, et antibiootikumide uurimisele tuleb pöörata oluliselt suuremat tähelepanu kui hetkel. järgmiseks härra Levandovski. suur aitäh selle ettekande eest, see oli nii optimistlik kui pessimistlik, pole sugugi ime, et ma puudutan eelkõige eelarve külge eelarve lihtsustumine on ka arenemas, see on väga hea, aga samas äh, puudujääkide haldamine on igapäevane teema ja me ei ole äh, silmitsi probleemidega mitte ainult kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba on mõningate maksetega probleeme. mina tahaksin eelkõige teada, kuidas äh, kuidas see mõjutab Ühendkuningriikide, Ühendkuningriigi tulusaajate olukorda. aitäh ja härra Sauvignon! E, eh, aitäh! peadirektor eh, kõneles sellest, kuivõrd oluline on see, et komisjon ja parlament töötavad käsikäes selleks, et Äh, nõukogu poolt äh, välja pakutud kärped aset ei leiaks. tahaksin härra peadirektorilt küsida, kuidas teie näete äh, seda skisofreenilist arutelu, sellepärast et ühelt poolt kahe tuhande, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid kärbitakse ja samas teatatakse, et meil tuleb investeeringute programm Eh, nendesse valdkondadesse, mis on äärmiselt olulised, aga need on ju needsamad eh, sektorid, mida Horisont kaks tuhat kakskümmend raames kärbitakse niisiis eh, jutt käib uurimiskeskustest, konsortsiumitest, tippkeskustest ning need tippkeskused on tõepoolest väga head, aga võib-olla Äh, mulle tundub, et Horisont kahe tuhande kahekümne reeglid on sellised, mis soosivad ettevõtlust, ettevõtteid. mulle tundub, et need reeglid vajavad uuendamist, sest vastasel juhul äh, sattume me tõsistesse raskustesse. Äh, härra peadirektor, mm, tahaksin neile tehendada ühe väga konkreetse küsimuse Te rääkisite, et komisjon ei kavatse mingeid hinnanguid läbi viidud. vaadates neid eh, kehve tulemusi, mida te siin rääkisite, eh, et ettevõtted, kelle ettepanekud lükatakse tagasi, nad on pettunud ja võib-olla eh, kui Äh, kui nad teada ei saa eriti, miks nende ettepanek tagasi lükatakse. kas komisjon on üleüldse sellisest probleemist teadlik ja kui jah, siis mida te ette võtate? proua Sanders. aitäh, äh, härra esimees, aitäh, peadirektor Äh, mul on üks märkus, mis on seotud sellega, mis siin juba öeldud on, tahaksin öelda, et see lihtsustamine peab toimuma väga kiiresti, sellepärast et äh, kui täna kõnelda teadlastega, kes uurimislaborites töötavad, siis nad ütlevad, et äh, kulub väga palju aega selleks, et projekte koostada ja neid igapäevaselt ellu rakendada Äh, tegemist on äh, probleemiga, äh, mis on seotud just nimelt eelarvekärbetega uurimislaborites, sest lõppkokkuvõttes on teadlased need, kes peavad ka ise administratiivtöö ära tegema. niisiis tegemist on tõesti probleemiga, mis tuleks kiiresti lahendada. aitäh ja härra, härra Zullo, palun. Durante l'iter- suur tänu, härra juhataja. programmi kaks tuhat kakskümmend raames on väga palju räägitud niinimetatud spetsialiseerumise strateegiast. selleks, et äh, tagada seda, et äh, ka kohtadel saaks finantseerida neid sektoreid, neid valdkondi, mis seda kõige rohkem vajavad. minu küsimus, kuidas kavatseb Euroopa Komisjon aidata kohalikul tasandil organisatsioone, selleks, et paremini kasutada struktuurfondi vahendeid, et et äh, saada juurdepääs Horisondi kaks tuhat kakskümmend vahenditele. härra Elo raportöörina väga lühidalt. jah, ma arvan, et me vajame konkreetseid arve selle kohta, mida need eelarvekärped Horisont kaks tuhat kahekümne kohta tähendab Äh, mulle tundub, et see lähenemine on küll, äh, mida me oleme kuulnud, see on õige, aga selles on ka oma ohud, me räägime nüüd ainult ühe koma ühest miljonist. Ähm, äh, kui viiekümnest miljonist juba üheksa koma viiekümne kolm on välja antud, siis mulle tundub, et meil jääb vähemalt kuus miljardit puudus, nii et, et ma arvan, et neid arve on meil vaja poliitilises argumentatsioonis kasutada, kui me nõukoguga läbi räägime. Those are all your comments and remarks suur aitäh kommentaaride ja märkuste eest, suur tänu ka kõikide küsimuste eest. esiteks sünergia struktuurifondide ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel, seda nimetasite nii, nimetasid nii mõnedki teist, meil on hea meel tõdeda, et et Horisont kaks tuhat kakskümmend ei mõtle enam, ei näe ette enam raha ainult äh, teede, raudteede ja nii edasi jaoks, vaid mõeldakse ka teadusinkubaatoritele just niisugustes piirkondades, kus on tarvis rajada tippkeskusi või parandada nende olukorda, nii et me väga põhjalikult vaatame, kuidas neid summasid kasutatakse ja hoolitseme selle eest, et investeeringud oleksid suurepärased. nüüd võtame kõigepealt Hispaania ja siis Iirimaa, need on kasutanud fonde suurepäraselt, nad on, osalevad nende fondide tõttu nüüd juba väga hästi meie programmides, sest et nad ei ole investeerinud mitte ainult äh, raudteedesse ja lennujaamadesse, vaid ka paljudesse teadusprojektidesse. paljud on küsinud täpset selgitust äh, kärbete ja maksekrediitide kohta, volinik Anken nimetas kui palju on rahastatud VKE-sid, kui palju on rahastatud muid ettevõtteid, ühesõnaga täpsed arvud on olemas, härra Gerbrandi küsis, mida konkreetselt tähendab see, kui me ühe projekti heaks kiidame ja siis projekt saab alustada. projekt, kas me me ei saa anda eelfinantseerimist, nii, me ei saa anda eelfinantseerimist niimoodi, et inimesed öö, valmistuksid ette, et nad käiksid konverentsidel ja nii edasi. see ei ole kahtlemata muidugi hea niisuguses valdkonnas, nagu seda on teadus ja uuendustegevus. mul oli väga, väga hea meel, et üks delegaatidest nimetas homset antibiootikumide päeva, sest et tõesti öö, resistentsus antibiootikumide suhtes on väga suur probleem ja praegusel hetkel me pöörame eelkõige tähelepanu koostööle farmaatsiatööstuse ja teadusuurimiskeskustega kulutame kolmsada miljonit eurot ja üritame võimalikult kiiresti leida alternatiivseid lahendusi, sellepärast et see on valdkond, mis puudutab meie kodanikke konkreetselt. homme võin teile põhjalikumalt ülevaate anda selle projekti kohta, mida me rahastame konkreetselt selles kontekstis. tulgem nüüd tagasi maksete juurde. me oleme väga uhked selle üle, et me kulutame igal aastal raha kuni viimse sendini. Te valisite meid välja, te valisite meie programmi just näidiseks selle kohta, kuidas iga viimne sent kulutatud, kulutatakse. eelmine aasta jäi meil kulutamata kakssada viiskümmend või kakssada kaheksakümmend viis eurot, nii et meie tegelikult kulutame alati kõik ära. ja niisugune poliitika nagu, nagu meil on, seda tuleks ka arvesse võtta, arvestades või otsustades, kellele antakse maksekrediite. nüüd ähm, taotlejad, kellel võib olla probleeme, kellega võib olla probleeme, kuna me oleme saanud nii palju taotlusi, siis me ei jõudnud kõikidele vastata, miks me nende projekti tagasi lükkasime. aga järgmisel korral me kavatseme põhjalikumat tagasisidet anda, me teame, et see on viga ja soovime selle parandada. ja põhjalikumalt selgitada oma keeldumist kui ühe leaga. ma arvan, et kokkuvõttes olid need kõik minu vastused teie küsimustele. tänan teid väga. suur aitäh, härra peadirektor. me teame väga hästi ja te rõhutasite ka, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ei kuluta raha, vaid ta investeerib raha Euroopa Liidu konkurentsivõimesse, töökohtade loomisesse ja töökohtade loomine on meie kodanike jaoks kõige olulisem. lubage mul öelda, kolleegid, täna kell üheksateist null null Euroopa Parlamendis al-, algab äh, teadmiste või teadmuse ja innovatsiooni tippkohtumine, kus käsitletakse piirkondlikke, piirkondlikke poliitikaid, nende seost teadusuuringute ja arengutega. kohal on kolm volinikku, need on uued volinikud ning me arutame just innovatsiooni, me arutame seda, kuidas raha võimalikult hästi kulutada, kuidas teha koostööd teadusuuringute alal, kuidas ka kaasata VKE-sid ja nii edasi. tänan teid veel kord, härra peadirektor, selle eest, et te täna siin viibisite. me oleme kahtlemata järgmise viie aasta jooksul teiega pidevas kontaktis, sest et meil on tarvis pidevat infot selles valdkonnas. suur tänu, suur tänu. Sorry, nothing. Okay, perfectly organized. We are perfectly organized suur tänu, me oleme väga hästi ajagraafikus, kell neli alustame hääletusega. meil on kaks ettepanekut, mis on hääletusele pandud. Euroopa Ühenduse Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine, äärmiselt oluline teema, sellepärast et see vana leping lõpeb seitsmendal novembril kaks tuhat neliteist ehk ta juba lõpetas kehtivuse kümme päeva tagasi. nii et äh, väga oluline on äh, langetada otsus selles küsimuses, et seda koostööd tõhustada selleks, et kodanikud sellest koostööst ka kasu lõikaksid. ja elektrooniline hääletus, praegu tuleb katsehääletus, proovihääletus, sellepärast et me peame ju kontrollima, kas kõik töötab ei ole ju salajane hääletus. aga praegu tuleb siis proovihääletus, mis on väga-väga oluline. niisiis näiteks esitan teile küsimuse, kas teile meeldib Euroopa Parlament ja vastake palun nüüd. palun vastake küsimusele, hääletamine on alanud ja vaatame, hääletamine on lõppenud. väga lihtne küsimus. head kolleegid, näete tulemusi vastused ei ole nii lihtsad. ootasin paremat tulemust, aga toetatakse siiski Euroopat, ma näen. nii, suur tänu, kõik töötab ja alustame. küsimus siis Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine, lihtmenetlus, lihtsustatud menetlus ja hääletamine on alanud, palun Everybody has voted. kõik on hääletanud. väga hea, hääletamine on lõppenud. Approbato. ja heaks kiidetud. suur tänu teile väga,. väga-väga hea. järgmine teema tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev leping Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko kuningriigi vahel. hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja seegi on heaks kiidetud, suur tänu teile! ja elektrooniline hääletus on lõppenud, me töötame suurepäraselt. ja liigume edasi, päevakorrapunkt number kuus. liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsuse reservi loomine ja toimimine ning direktiivi kaks tuhat kolm kaheksakümmend seitse teatud direktiivi muutmine meie raportöör on härra Antonio Tajani, endine parlamendi asepresident ja kui ma, ma annaksin teile nüüd sõna selleks, et viis minutit võite siis oma arvamust meile tutvustada. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt sooviksin kinnitada, et minu positsioon, minu arvamus igal juhul on toetav selles suhtes, et peame tegelema kliimamuutustega ja minu meelest see kasvuhoonegaaside saastekvoodidega kauplemise süsteem, kui me, me peame sellega tõsiselt tegelema kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, on meil pandud paika siis see tegevuskava aga Euroopa Komisjoni eesmärgis on pandud paika teine eesmärk. erineb äh, sellest, mis nõukogu ja parlament äh, kinnitasid, kakskümmend protsenti SKT-st enne kaks tuhat, aastat kaks tuhat kakskümmend peab jõudma tööstusesse. nii et äh, ka selles valdkonnas on tegemist äärmiselt olulise delikaatse küsimusega, tegeleme ikkagi konkurentsivõimega, jätkusuutlikkusega, peame erendama tööstust, aga samal ajal peame arvestama kliimamuutustega. jah, ma usun, et äh, tõepoolest sellist nii-öelda abielu, selline abielu on võimalik, et see võime arvestada ühtemoodi kliimamuutustega ja edendada tööstust, aga et me tahame, kui me tahame oma eesmärke saavutada ehk siis kriisist üle saada, peame tugevdama konkurentsivõimet ja ennekõike tööstuse konkurentsivõimet. jah, tõepoolest on väga positiivne see, et saavutati kokkulepe USA ja Hiina vahel kliimamuutuste alase võitluse vallas aga kui ikkagi sellist ülemaailmset kokkulepet ei ole Euroopa Liidu, USA, India ja Hiina vahel, siis on väga raske ikkagi selles suuna, selles valdkonnas edusamme saavutada ja peame väga hoolega jälgima, mida teevad meie ettevõtted, meie tööstus. kaks tuhat üheksa, kaks tuhat üksteist vähendasime heitmeid tugevalt neliteist protsenti aastal kaks tuhat kümme, praegu on see ainult kümme protsenti. kaks tuhat viiskümmend on need numbrid kolm ja üheksa protsenti. kõik see räägib selle kasuks, et tuleks selline turustabiilsusreserv luua. eriti kui äh, me näe-, vaatame, äh, milline on olukord praegu lubatud heiteühikutega ja selle kasutamisega loodetavasti annab see süsteem tõukejõu arendada neid tööstussektoreid, mis praegu on madalseisus, ilma et me sellega rikuks oma kliimaalaseid eesmärke. Austria terasetööstus otsustas investeerida Ameerika Ühendriikidesse ja avada ka üheksa uut äh, tehast aga Itaalias, kui me vaatame Sardiinias näiteks, pandi alumiiniumitehas kinni, nii et äh, see kõik näitab seda, et ka seadusandlik alus Euroopas on ebastabiilne. me ei saa endale lubada seda, et meie tööstuse nii-öelda kroonijulveelid äh, pannakse kinni ja lähevad kaduma ka tuhanded töökohad, panna, kaotatakse tuhanded töökohad. nii et me peame käima ajaga kaasas ja paneme paika teatavad äh, kriteeriumid raamkava, äh, raamtegevuskavaga äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend pandi paika teatavad tegevussuunad ja kindlamad eesmärgid aastaks kaks tuhat üheksateist. viimastel päevadel on langetatud poliitilised otsused, mis selles, nende eesmärkide suunas liiguvad, aga me ei saa mööda vaadata Euroopa Komisjoni otsustest, aga ka Ülemkogu otsustest eh, selle aasta märtsis-aprillis, mis kõik kinnitavad seda, et eh, Euroopa Liidu seadusandlust, eh, seadusandlik, tuleb kohandada selleks, et edendada tööstust ja parandada meie konkurentsivõimet. nii et äh, järgnevatel päevadel äh, äh, püüan ka raportööriga nendel küsimustel arutada. nii et võtmeküsimused ikkagi, võtmeküsimuseks on siin konkurentsivõime, mis on ka selles tekstis peamisel kohal. sooviksin juhtida tähelepanu viiele punktile. esimene puudutab just seda, et meie suurimad ja parimad tööstusettevõtted, neile ei tohi panna lisakohustusi, lisamakseid peale. palutakse sada protsenti tasuta lubatud heite üks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend tuleb jälgida ka, millised on need äh, tööstustasemed, erinevalt sellest, mis oli äh, ülemkogu ettepanek oktoobris Euroopas on energiakulud kõige kõrgemad võrdes, võrreldes teiste maailma piirkondadega ja see vähendab meie ettevõtete konkurentsivõimet kolmkümmend kaheksa protsenti on elektrihinnad kasvanud Euroopas, kui me võrdleme selle hindu äh, teisel pool Atlandi ookeani, kus äh, vastupidi, nii gaasi kui elektri hinnad on langenud. nii et kui me soovime olla konkurentsivõimelised teiste tootjariikidega, kes ei äh, järgi samaid põhimõtteid, kellel ei ole samad kliimaalased eesmärgid, siis peame Äh, kuidagi toetama ikkagi oma ettevõtete konkurentsivõimet ja mitte panema neile lisakohustusi, lisakulutusi. kui meil ei ole sellist üleilmset kokkulepet, sanktsioone rakendatud kliimanõuete alal, siis äh, peame muutma Euroopa Liidu siseseid äh, reegleid selleks, et me ei kaotaks töökohti ja ei sulgeks ettevõtteid energiatõhusust tuleb suurendada ja seetõttu minu ettepanek on ümber investeerida äh, vahendeid äh, innovatsiooni ja teadusesse ja vastan teie küsimustele. suur tänu ja proua Griffin, palun. Äh, kallid kolleegid, äh, tahaksin tänada raportööri selle sõnavõtu eest, äh, mis puudutab siis komisjoni ettepanekut turustabiilsusreservi loomiseks Euroopa heitmetega kauplemise, kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemi kohta nagu me kõik teame, praegune heitmetega kauplemise süsteem on vigane ning ei lahenda seda probleemi, et saastekvoote on liiga palju me, me peame muutma heitmetega kauplemise süsteemi mehhanismiks, mis tõesti edendab keskkonnasõbralikke investeeringuid. mina leian, et turustabiilsusreserv on õige vahend selle saavutamiseks, aga ainult siis, kui anname sellele õige suuna ja õige ulatuse. kõigepealt eh, see protsess peab, eh, seda protsessi peab kiirenedama, mida eh, rutem asjad pihta hakkavad Eh, seda tõhusam on eh, kasvavat eh, saastekvootide probleemi võimalik lahendada ja miks me üldse ootame selle kõige rakendamisega? kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta minu arvates oleks väga hea alguskuupäev. teiseks, nende saastekvootide eest tasu sissenõudmine programmi lõppfaasis peaks olema keelatud kui me tahame liigsete äh, saastelubade väljaandmist äh, takistada, äh, siis me peame, siis me ei saa lubada neid kvoote pärast turudele tagasi. raportöör on esitanud ettepaneku ja ma arvan, et me peaksime selle määruse eesmärki selgemaks muutma Äh, praegused süsinikulekke reeglid minu arvates ei ole selles kontekstis olulised. Nendega äh, tuleks tegeleda tulevaste õigusloomealate ettepanekute järel, mida esindatakse, äh, esitati kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobri nõukogu järeldustes me teeme tööd seadustega, mis mõjutavad väga tugevasti meie tulevikku ja kasutagem siis oma kainet mõistust, tehkem äh, asju kiiresti ning tehkem neid tõhusalt ja silmas pidades selgeid eesmärke. aitäh, aitäh, härra Tošenovski ECR fraktsiooni nimel. aitäh. härra Korobartšiku nimel Äh, kes täna ise kahjuks siin olla ei saanud, tutvustaksin tema seisukohta. ma olen tänulik härra Dajanile lähenemise eest. härra Dajani juhib tähelepanu asjale, mis on väga oluline. nimelt see, et me peame arvestama Euroopa konkurentsivõimega, Euroopa ettevõtete konkurentsivõimega kui kogu äh, see backloading'u protsess äärmuseni viia, kui hinnad äärmuseni viia, siis tekitakse tööstusele terve rea probleeme ja see poleks hea. tahaksin teile meelde tuletada ühest, ühte arutelu, mis meil siin komisjonis umbes aasta tagasi toimus tegemist oli väga dramaatilise aruteluga, see puudutas kogu seda protsessi ning ma arvan, et tegemist oli teatud hoiatusega kogu äh, selle kauplemissüsteemi kohta. ma toetan härra Dajani lähenemist, sest ma arvan, et on oluline, et äh, et energia, energeetikatööstus äh, äh, omaks selget ja etteprognoositavat süsteemi. Äh, praegu on turg tihtipeale kunstlik ning me ei tohiks luua enam täiendavaid kunstlikke kulutusi, mis olukorda veelgi keerulisemaks muudavad. näiteks kõrge energia hind mis muudab Euroopa ettevõtete olukorra äh, globaalsel turul keeruliseks. on teatud sammud, mis peaksid olukorda lihtsustama, mis peaksid aitama äh, tööstust. ning äh, samuti edendama mõistlikke edusamme äärmiselt oluline on süsteemi jälgida, olla sellega siin komisjonis kursis Äh, sest me kõik teame, et on olemas teatud äh, plaanid, graafikud ning tihtipeale me oleme näinud, et need plaanid teoks ei saa. nii et, et sellist olukorda tahaksime siiski vältida. Äh, see põhimõte on meie elu ka varem juba keeruliseks teinud ning kui probleeme poleks olnud, ega siis me neid täna siin ka ei arutaks ju Äh, tahaksin tänada härra Dajanit veel kord selle väga mõistliku lähenemise eest, aitäh! Alde nimel härra Federley järgmisena. aitäh, esimees, ma kõnelen rootsi keeles. meil on meil on tekst, mida me siin arutame ja milline on siis meie seisukoht? kõigepealt meie sooviksime, et ITRE komisjoni tekst keskenduks ainult sellele turustabiilsusreservile. ma tean, et härra Tajani on siia üritanud tuua ka süsinikulekke teema, ma arvan, et seda äh, peaks äh, käsitlema kuskil mujal, siis kui me hakkame kar-, süsinikulekke alaseid õigusakte läbi vaatama teiseks äh, pakume me välja äh, samasuguse ettepaneku nagu kaks tu-, äh, et kaks tuhat seitseteist võis kogu see asi alata just praktilisel põhjusel. Need madalad hinnad, mis turul praegu on, tegelikult lollitavad tööstust ja jätavad mulje, et süsiniku hinnad on alati madalad ja nad arvavad, et võib-olla kaks tuhat kakskümmend üks kogu see mehhanism kaob, seda aga tegelikult ei juhtu Äh, ja kui süsteem käivituks kaks tuhat kakskümmend üks praegusel kujul, siis tegelikult oleks hoop Euroopa tööstusele palju rängem. nii et, et me peaksime alustama varem, kaks tuhat seitseteist või kaks tuhat kaheksateist ja Ühendkuningriigi ja Saksamaa toetus sellisele lähenemisele on samuti olema. mis puudutab nüüd äh, nende saastekvootide backload imist, siis ma arvan, et need tuleks panna kohe reservi, nende turule tagasilubamine Äh, muudab turu veelgi ebastabiilsemaks ning äh, oleks äh, vastuolus siis heitmetega kauplemisega. ja samuti tahaksin, et sisse tuuaks pidev nõustamismehhanism, näiteks kui äh, kui äh, ligemale viis miljonit on üle kahe aasta juba olnud reservis, siis kakskümmend protsenti nendest tuleks igaveseks kustutada. ja ilmselt ma hiljem räägin sellest kõigest veel üksikasjalikumalt. Äh, nüüd künnised. Äh, siin ei ole mingit erilist põhjust neid muutma hakata. ma arvan, et neid tuleks alandada Äh, võib-olla tuleks äh, viiskümmend protsenti teha aastaseid korrektsioone. aga seda tuleks arutada ka energeetika peadirektoraadiga ja mulle tundub, et need künnised on praegu päris head. me peaksime Äh, läbi vaatama mitte iga aasta järel asju, vaid võib-olla iga kahe aasta järel, kui algab uus faas. ning see ajavahe, kaks aastat on liiga pikk aeg, tööstuse poole pealt on öeldud, et neil ei ole piisavalt aega ette valmistada ja investeeringuid saada, mina ütleksin, et me peaksime igal kuul vaatama, mis selles turul toimub, nii et, et me peaksime siis selle ajalise mahajäämuse kärpima kas ühele või ühele ja poolele aastale. Äh, niimoodi oleks võimalik ka paremini jälgida, mis toimub. ning äh, mul on veel äh, kaks küsimust härra Dajanile, kes on meie raportöör. muudatusettepanekus seitse öeldakse, et äh, puhas kvoodid tuleks esitada. mina tahaksin teada, milline see vahe on, üle, üritasin sellest energeetika peadirektoraadiga aru saada, aga ma, see mul ei õnnestunud, kas me oleme vastu või poolt, ma ei saa sellest aru. ning äh, kui äh, jutt on muudatusest seitse, mis puudutab lennundust, siis kas see ei tähenda, et et üha rohkem neid eh, heitmeid pannakse reservi. härra Erikson, palun. aitäh. mina ütleksin, et heitmetega kauplemise süsteem, nagu te kõik teate, ei ole toiminud nii, nagu eh, plaanis oli. kogu süsteemiga on suuri probleeme ning eh, me peame midagi ette võtma ja mul on väga hea meel, et komisjon üritab midagi teha, et asi hakkaks toimima ning äh, ma äh, suhtun positiivselt turu stabiilsusreservi. ma arvan, et meie üldine eesmärk olema stabiilsem süsiniku hinna kujundamine on väga oluline, et äh, süsinikul oleks hind ning äh, tööstuse jaoks on oluline, et need hinnaarengud oleksid stabiilsed, et äh, saaks teha tulevikuprognoose ja teha niimoodi investeeringuid. ning ma olen kindel, et kui me saavutame sellise eesmärgi, siis me saame ka rohkem investeeringuid, samuti saame rohkem töökohti, turul on rohkem energiat ja seetõttu on meil ka madalamad heitmete hinnad Äh, siis on meil tõesti selline tööstus, mis on tõhusam ja konkurentsivõimelisem. ning äh, siis äh, on meil vaja ka vähem importi ja meil on suurem energiasõltumatus, nagu me teame, on see Euroopa jaoks praegu väga oluline eesmärk. ja loomulikult on meil lõppkokkuvõttes ka vähem süsinikuheitmeid ning seetõttu ma arvan, et süsiniku hind äh, on äh, teema, mis huvitab kogu Euroopa Liitu, äh, sealhulgas ka Euroopa tööstust ning härra Tajani ettepanek, mis minu arvates läheb vales suunas. selle ettepaneku aluseks on, et süsinikul ei peakski hinda olema ja minu arvates see Euroopa tööstusele hea ei ole ja see ei ole hea ka heitmete vähendamisele ma arvan, et äh, kõige olulisem äh, asi, mida me peame tegema, on, äh, et me peaks tõesti alustama selle kõigega varem, vähemalt kahe tuhande, kõige hiljem kahe tuhande kahe, üheksateistkümnendal aastal kahe tuhande kahekümne esimese aasta asemel me peame lõpetama ka backload imise ja need kvoodid siis äh, reservi viima. ning äh, siis äh, me saame tõesti jätkuvalt asjadega tegeleda ja mitte lihtsalt hinde ülikõik-, ülimalt kõikuvaks muuta ma arvan, et on väga palju teisi asjugi, mida me saame teha selleks, et süsteem hakkaks paremini toimima, aga ma arvan, et see, et äh, me alustame asju varakult ja äh, siis äh, kui ma loodan, et meil õnnestub siin kompromisside osas kokkuleppele jõuda, sellepärast et see on minu jaoks kõige olulisem. aitäh! härra Erikson võttis sõna roheliste nimel, roheliste variraportöör ja nüüd ma äh, saan aru, et härra Randstorf võtab sõna kuue fraktsiooni nimel ja asendate proua Ernsti, jah? jah. jah, aga ma pean ütlema, et meie fraktsioonis äh, on seisukohad erinevad, aga minu seisukoht on väga selge. mina äh, kordaksin ühte mõttetera Jerzy Raitselt, kuulsat Poola kirjanikult. isegi palverännakul osalemine e, ei varja teie jalgade haisemist, nii et, et vaatamata sellele palverännakule see CO kahe kvootide süsteem ju endiselt jääb Äh, see süsteem ei ole aga toiminud. ning äh, mina olin selle süsteemi vastu, kuna äh, see tõi Euroopa majandusse veel ühe spekuleerimise viisi ja ebakindluse viisi. ma pean ütlema, et backloading aga Äh, viis selleni, et üks tonn CO kahte maksis äh, kolmkümmend üks eurot ja siis, kui hinnad langesid, siis äh, kuus kuni seitse eurot. aga mind üllatas see, et need inimesed, kes backloading ut kõige rohkem toetasid, olid pankadest. mõned pankurid külastasid mind ja nad kõnelesid backloading ut toet-, backloading ut toetavalt, nad ütlesid mulle, et toetavad kliimat ja stabiilsust, aga äh, tegelikult äh, tahtsid nad leida mingit asendust äh, tuletisinstrumentidele, tuletisinstrumentidele, mis siis finantskriisi ajal suurtesse raskustesse sattusid. niisiis ma pean ütlema, et see kompromiss, mille härra Tajani välja pakkus, on parem kui see süsteem, mis backloading'u raamistikus on välja pakutud niisiis see kompromiss on parem ja me peaksime seda arutama väga põhjalikult. härra Tamburano, palun. salve. tere õhtust kõigile. variraportöör selle raporti puhul oli kolleeg Paksas, kes ei saanud kahjuks täna tulla, nii et räägin tema eest kui selle komisjoni liige. asi puudutab seda, et äh, Itaalias on toimunud viimasel ajal väga palju igasuguseid õnnetusi, katastroofi, näiteks Genova linn, kus on väga suured üleujutused, inimesed on kannatanud kahju, suured materiaalsed kahjud juba mitu nädalat. ja sama olukord ähvardab Roomat samal ajal pannakse kinni ettevõtteid, äh, nendes ettevõtetes kaotavad inimesed tööd, kes on väljaspool seda kaup, heitmetega kauplemise süsteemi. miks ei toimi see süsteem, see ei toimi samamoodi nagu ei toimi ka üleilmne vaba turg, sellepärast et üleilmne vabaturumajandus kõik rääkisid, et see päästab meist kõikidest katastroofidest, et me ei kaota oma töökohta, kliimaga ei juhtu mitte midagi. selline stabiilsusmehhanism on äh, vähemalt parem kui mitte midagi, aga me peame tegema veel palju rohkem. sellest ei piisa. järgmistel koosolekutel on meil võimalus sellest rääkida aga kolleeg Dajani pakkus välja ühe muudatusettepaneku, mis mind hämmastas. ta ütles, et äh, heitmete kauplemise süsteem, valitsused peavad investeerima nendes valdkondades, mis aitaks äh, tootmisel liikuda heitmete vähendamise suunas, nii et heitmed oleksid lõpuks äh, null. nii et ma olen täiesti seda meelt, ma toetan seda kahe käega, sellepärast et see heitmetega kauplemise süsteem tuleb ümber korraldada, aitäh! aitäh! oleme nüüd äh, ära kuulanud fraktsioonide esindajad ning äh, nüüd saavad sõna kõik ülejäänud äh, kaheks minutiks. härra Gerbrandi kõigepealt. aitäh, esimees kõigepealt alustame süsinikulekkest. ma olen pisut üllatunud, et härra Tajani äh, selle teema on üldse tõstatanud. tema teab äh, palju paremini kui meie kõik, sest ta oli ju komisjoni liige, et äh, selle asjaga on juba tegeldud, sellega on juba arvestatud praeguses süsinikulekke ettepanekus, mis hõlmab ka aastat kuni tuhat üheksasada, tuhat, kaks tuhat kakskümmend aga ähm, ma ei tea, äh, äh, kui me nüüd tuleme selle teema juurde, siis me tegelikult nagu justkui loeme selle süsinikulekke kaks korda, siis minu arvates me natuke liialdame süsinikulekke ohtu. aga jah, põhimõtteliselt me jagame seda muret, aga selle murega on juba tegeldud. Äh, peamine eesmärk on loomulikult äh, parandada ära mittetoimiv heitmetega kauplemise süsteem ja mis meil seda vaja on, sellepärast et me kõigepealt ei saa neid investeeringuid keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse, mida meil vaja on. ja äh, me ei suuda täita ka neid CO kahe e-, heitmete eesmärke, mis meil on seatud. ja siis veel äh, kogu see mure Euroopa majanduse tuleviku pärast. loomulikult tööstusettevõtted peavad jääma Euroopasse, aga millised tööstusettevõtted, kas me vajame tänaseid ja eilseid ettevõtteid või me vajame uusi innovaatilisi ettevõtteid? ja ma arvan, et just neid viimaseid me vajame äh, tänases Hollandi ajalehes oli väga hea näide, üks Hollandi ettevõtja on välja töötanud kaks lisandainet tsemendile. Äh, tsement äh, tekitab viis protsenti kogu maailma CO2 heitmetest, selle lisaaine lisamisel saab tsemendi äh, hulka vähendada ligemale kolmkümmend protsenti, see on innovatsioon ja mitte ainult see, see tsement, äh, tsement, mida see ettevõte toodab, on varasemaga võrreldes palju kvaliteetsem. niisiis, äh, me saame suurepärase toote, mis tekitab palju vähem CO2 heitmeid ja just nimelt seda me siin Euroopas soovime ning äh, see on võimalik ainult siis, äh, kui meil õnnestub äh, leida piisavalt investeeringuid ja seda saame ainult siis, kui ETS korralikult toimib. nii et, et kuulake, lähtugem sellest, mida meie e eelkõneleja Robertson Smith ütles ja olgem ettevaatlikud. Hiina investeerib kakskümmend kaks protsenti igal aastal teadus- ja arengutegevusse, meie palju vähem, Lõuna-Korea juba viis protsenti SKT-st investeerib innovatsiooni, meil Euroopas on see protsent ainult kaks protsenti. Äh, järgmisena saab sõna härra Martin. Äh, Martin, vabandust, äh, aitäh aitäh härra Dajanile, et ta selle teema tõstatus, tõesti, kuidas me saame säilitada oma tööstuse konkurentsivõime, ma toetan seda täielikult. ja keskenduksin samasugustele asjadele nagu eh, eelised kliimale ja, ja tööstusele eh, ja me peame tõesti eh, aitama oma tööstusel nõiaringist välja murda. oleks äärmiselt oluline et eh, Euroopa, kes on toetanud Kyoto protokolli, eh, ei unustaks ära neid eh, kohustusi, mis meil on, aga samas me peame säilitama ka tööstuse konkurentsivõime. Euroopa ei saa aga suruda tööstusele peale väga rangeid reegleid ja ignoreerima täielikult seda, mis mujal toimub, sest siis lihtsalt ettevõtted lähevad Euroopast ära Eh, ja kui nad hakkavad tootma mujal, siis nad müüvad ka mujal, nii et, et eh, võib-olla tõesti peaksime üritama eh, siis sellest nõiaringist välja murda ettevõtetel ja nad peaksid, peaksime aitama neil investeerida keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatele. ja võib-olla me peaksime vaatama, et kõik need tooted, mis tulevad väljaspoolt Euroopat ja ei pea kinni meie reeglitest, need peaksid ostma siis neid saastekvoote äh, selliste korralike hindadega ja niimoodi saaksime siis kompenseerida oma ettevõtete investeeringuid keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse. Äh, ma arvan, et äh, kui me niimoodi ei lähene, siis on siin planeedil alati mõni paik, kus võib saastada, kus energia on vähem kallis ning ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema siin liider ja üritama teisi samale vooruse teele juhtida. härra Levanovski, palun. komisjoni ettepaneku lähtepunkt on see öelda nõnda sob-, öelda kokkusobimatus saastekvootide ja nõu-, nõudmise vahel turuloogika äh, peaks, turuloogika järgi peaks hind asja tasakaalu viima, aga meie siin äh, räägime mingist turutõrkest ja seetõttu peame vajalikuks sekkumist. Äh, see turu stabiilsusreserv on ju juba teine sekkumismeede, esimene sekkumine meede oli backloading ja nüüd on siis see turu stabiilsusreserv me üritame siis äh, sekkuda äh, heitmetega äh, kauplemise süsteemi ning mina leian, et härra Dajani ettepanekud ja me meetodid on mõistlikud. ta tahab öelda, et selline tasakaal ETS-is ei ole eesmärk iseeneses, vaid on palju olulisemaid tasakaale, näiteks see, kuidas tasakaalu viia CO2 heitmete vähendamine ning Euroopa konkurentsivõime. ja see ongi tema muudatusettepanekute eesmärk ja seetõttu ma neid ka toetan, aitäh. aitäh. härra Blanco Lopes, palun. aitäh selles komisjonis äh, me oleme rohkem kui korra näida- nä,, näidanud, et äh, oluline on Euroopa taasindustrialiseerida ja seda tuleb teha kiiresti. Äh, tööstus annab olulise panuse majandusse, loob kvaliteetseid töökohti, edendab innovatsiooni ja ekspordipotentsiaali ning seetõttu me peame edendama industrialiseerimist ning äh, seetõttu oleme kutsunud komisjoni üles esitama oma plaani Euroopa taasindustrialiseerimiseks ja see on äh, majanduse taastumisele väga oluline. kui me räägime kliimamuutuste vastasest võitlusest, siis ma jagan muret, äh, mida raportöör väljendas. me peame äh, CO2 heitmete vähendamise viima tasakaalu äh, oma tööstuse abistamisega ja seetõttu äh, toetan ma turu stabiilsusreservi, aga see, see peab toimima sellises kontekstis, kus see toetab Euroopa tööstust ja sealhulgas ka neid tööstusharusid, mis on energiamahukad. Hispaanias terasetööstus ähm, annab kolmkümmend protsenti SKT-st ning äh, on äärmiselt oluline silmas pidada seda, et terasetööstus üldiselt Euroopas äh, liigub allakäigurada äh, ja suuresti on see tingitud energia hinnast. ma arvan, et me peaksime nõudma komisjonilt enamat meil ei ole vaja mitte üksnes turustabiilsusmeha-, reservi, vaid me peame hoolitsema ka selle eest, et komisjon esitaks ambitsioonika äh, projekti, mis on suunatud Euroopa tööstuse toetamisele ning äh, aitab äh, või samas võidelda ka kliimamuutustega. me peame töötama selle nimel, et e-, VKE-d on konkurentsivõimelised, ma arvan, et me teeme väga tugevat tööd. ja veel üks, üks viimane lause, ütleb kõneleja Euroopa peab olema liidriks nii kliimamuutuste alases võitluses, äh, äh, aga ka kohaks, kus luuakse äh, uuendusi ja luuakse töökohti. härra Helmer. aitäh, esimees härra Tajani juhtis, et väga oluline on võidelda kliimamuutustega, aga samas äh, tööstus äh, uuesti jalule aidata ja ta ütleb, et mõlemad asjad on võimalikud, olgem nüüd realistlikud, need kaks asja on äh, üksteisele risti vastu. kliimamuutuste vastane võitlus on just nimelt energiakulud suureks ajanud ning energiakulud on peamine põhjus, miks töötlev töö, töö, tööstus Euroopas alla käib Äh, härra Tajani rääkis, et heitmeid tuleb vähendada kakskümmend protsenti, me ei ole seda suutnud teha, me nüüd äh, saastame mujal, näiteks Hiinas ja kogu lugupida-, lugupidamise juures härra Gerbrandile süsiniku leke leiab aset, asi ei ole selles, kas me seda sätestame või ei, see toimub. suured ettevõtted, Siemens ja teised sulevad, sulgevad tehaseid ja lähevad ära välismaale, see praegu toimub ja me ei saa lubada sellel jätkuda me võtsime ETS-i kasutusele, väites, et see on turumehhanism, aga kolleegid, äh, kui äh, kogu aeg peab regulatiivsel tasandil äh, sekkuma selleks, et turuhinda kohastada, kohandada, siis ei ole mingit turumehhanism, see on täielik jama niisiis, äh, meil on süsinikulekke äh, kvoodid, saastekvoodid, see kõik on ju täielik jaburus. meie oma erakonnas ei ole nii paranoised nagu mõned CO2 heitmete osas ja meile ei meeldi ka uute maksude mõte, aga nagu paljud majandusteadlased on öelnud, et kui te tõsiselt tahate süsinikuheitmeid vähendada, siis äh, süsinikumaks oleks palju selgem, palju läbipaistvam ja palju tõhusam ja palju parem tööstuse jaoks. miks Euroopa institutsioonides ei saa me mitte kunagi aru, kui mõni projekt on läbi kukkunud, me ei suuda kunagi läbikukkumist tunnistada, meil on ETS, meil on euro, mis on samuti läbikukkumine. miks me ikka ja jälle hoiame neid äh, projekte nii-öelda hingamisaparaadi all, kui nende aeg on läbi ja nende pindadele tuleks lõpp teha? Äh, härra Roil on meie järgmine kõneleja jah, me võime vaielda selle üle, mis on läbi kukkunud ja mis ei ole, aga õige on teha kindlaks see, mida meil tuleb teha, me üritame nende turumeetmetega CO2 heitmeid vähendada ja seda on võimalik saavutada. ja selles vallas pole Euroopal sugugi halvasti läinud jah, aga me räägime nüüd backloading ust ja meil on vaja nüüd uut turumehhanismi Äh, kolleeg Dajanid äh, ja teised ütlesid, et me peame vaatama ka, kui kaugele me läheme. me ei saa lihtsalt äh, vaimustunult järgida ühte eesmärki, kliimat, kliimatingimusi parandada ja samal ajal täiesti unustada ära, mis tööstuses toimub ja samas rõhutada, et tööstus on Euroopa jaoks väga oluline ka meie siin komisjonis peame öö, otsustama, kas me esindame Euroopa tööstuse huvi või ei. me öö, kas me hoolitseme selle eest, et tööstusel läheb hästi või halvasti ning just nimelt äh, see otsus, mille me praegu langetame, peab näitama, milline siis on meie seisukoht ja ma loodan, et me toetame heitmete süsteemi kaasajastamist, aga me arvestame ka äh, sellega, kuidas see kõik tööstust mõjutab, sest muidu on meie käitumine vastutustundetu ja nagu kolleegid ütlesid, me peame toetama neid tööstusharusid, mis on innovatiivsed ja mitte neid, mis on vanamoodsad. jah Äh, ma tean, et äh, väga paljud nendest nõndanimetatud vanadest tööstusharudest on ka tegelikult väga innovatiivsed ja on ennast väga palju arendanud. ja härra Piiper järgmisena. Äh, aitäh, üks lühike täiendus. see, mida Dajani välja pakkus, on vastuvõetav, me peame lähenema samm-samm haava, sammu haaval ja see, et tööstuse kulud ei tohi kasvada, see mõte on ka hea aga me peame nüüd mõtlema, et tegemist on kompromissiga ja härra Tajani ise äh, pakkus äh, välja ka teatud asjad selle reserviga, mis minu arvates lähevad natuke liiga kaugele. ma arvan, et meil on, äh, me üritame teist korda sellist turupõhist süsteemi sisse viia. algul meil oli backloading, nüüd on see turustabiilsusreserv Äh, me üritame kogu aeg midagi uut teha ja arvestage, et tööstus planeerib oma tegevust kahekümne, kolmekümne aasta kaupa, niimoodi see asi ei lähe. Äh, me oleme niimoodi pidevalt äh, süsteeme muutnud, usaldust kuritarvitanud ja ma arvan, et see, mida härra Tajani nüüd välja pakkunud, on tegelikult kompromiss, mis üritab olukorda parandada ja loodetavasti annab see tulemusi Äh, aga see ei oleks see kompromiss, mida meie Rahvaparteis oleksime välja pakkunud ja äh, tahaksin äh, öelda ka seda, et ENMi komisjonis ollakse praegu seisukohal, et et äh, võiks äh, langetada otsuse just nimelt Envi äh, seisukohtade kohaselt ja siis läbirääkimisel sellele tugineda. ja meie siingi tööstuskomisjonis peaksime hoolitsema selle eest, et kui see kompromiss tõesti teosaks, et meid päris kõrvale ei jäetaks. aitäh, kolleegid. väga oluline on näha Äh, kõiki neid äh, asju mõlema komisjoni vaatevinklist ja äh, härra Kirek, palun. aitäh. ma kuulan seda arutelu suure huviga ja ma pean ütlema, et algusest peale on olnud selge, et ETS on läbikukkumine tegemist on tule-, süsteemiga, milleks minu jaoks ei ole tulevikku, me muudkui putitame ja remondime seda, aga Äh, tekivad järjest uued probleemid, uued lüngad. Äh, mis praegu siis lahti on? me soovime äh, parandada seda, mida me oleme teinud, me räägime väga palju konkurentsivõimest. konkurentsivõimes selle termini laiemas tähenduses ja me ei tea päris täpselt, kuidas seda määratleda, kuidas seda mõõta me räägime arvudest, me räägime neljasajast miljonist tonnist ja nõnda edasi, aga kust need arvud tulevad? minu arvates on tegemist süsteemiga, mis ei ole tõhus, mis ei arvesta kõiki elemente, mis on CO2 heitmetega seotud, näiteks metsandus ja põllumajandust ei arvestata ning eh, minu arvates tuleks see süsteem üleüldse ära kaotada ja võtta kasutusele mõni muus süsteem, näiteks võiksime tugineda eh, backloading ule, mis võimaldaks meil eh, luua sideme tõhususega, sest ainult tõhus olles Äh, on võimalik äh, innovatsioon ja samas vähendada, on võimalik ka CO2 heitmete vähendamine. minu arvates äh, tuleks tõesti vaadata asju tervikuna ning ei saa võidelda selle eest, et meil oleks stabiilsus iga hinna eest, meil on vaja stabiilsust saavutada selle süsteemi kaotamisega. proua Werner, palun. aitäh, mina Äh, tahaksin omalt poolt teha ka paar märkust. Äh, kõigepealt äh, komisjon ütles, et see turustabiilsusmehhanism, see reserv tuleb kasutusele tuhat kakssada kakskümmend üks, minu arvates peaks see olema kasutusel juba kaks tuhat seitseteist Äh, see annaks ettevõtetele ka teatud kindluse investeeringute tegemisel ja mis puudutab nüüd äh, backloading ut ja neid saastekvoote, et need saastekvoodid, mis on turult ära võetud, neid ei tohiks enam turule tagasi lasta Äh, neid, äh, selliseid äh, on juba ligemale kahe miljardi ulatuses ähm, ja seetõttu on meil CO2 keskmine hing juba kaks eurot kakskümmend. Ähm, niisiis, kui me tahame siin tõesti midagi teha, siis me ei tohiks tõesti anda mingeid signaale, mis väitavad, et CO2 hind veelgi langeb ning mina leian, et kaks aastat selle süsteemi kasutusele võtmiseks on liiga pikk Ähm, ja mina leian samuti seda, et äh, komisjoni ettepanek äh, räägib äh, ainult turustabiilsusreservi sisseviimisest ja mitte süsinikulekkest, see on hoopis teine teema ja komisjon ei ole praegu selle, selles ettepanekus seda puudutanud ja mis puudutab eh, energiamahukate ettevõtete toetust, eh, jah, seal meil on tõesti vaja tõsusaid eh, süsinikulekke reegleid, mis ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kehtivad, aga praegu, kui me räägime turu stabiilsusreservi sisseviimisest, siis on minu arvates lähenemine hoopis teistsuguse. me peame rakendama meetmeid, mis kaitsevad meie tööstuse konkurentsivõimet, seda on öeldud ka nõukogu järeldustes Äh, kliima- ja energiapaketi juures on samuti öeldud, et konkurentsivõimet tuleb säilitada ning võib-olla äh, peaksime kõige, selle kõige üle veel järele mõtlema. härra Tsano NATO. suur tänu, härra juhataja. jah, me peame siin koos vaatama kliimakaitset, keskkonnakaitset CO2 heitmete vähendamist, aga samal ajal tööstusele andma tõukejõu, siis loomulikult see ei ole lihtne. see ei ole sama liht-, selle üle ei ole ka väga lihtne arutleda. aga see on hädavajalik, me ei saa seda edasi lükata. me ei saa seda eda-, edasi lükata, sellepärast et äh, ühel või teisel juhul, kuidas me ka püüame seda teha, on tagajärjed katastroofilised. tegemist on hädavajadusega, et meie tööstus peab olema konkurentsivõimeline ja me peame kaitsma keskkonda ja vähendama CO2 heitmeid vastavalt kokkulepetele ja vastavalt Kyoto protokollile kui me keskendume kahele elemendile, kui na- ja vaatame neid täiesti eraldiseisvana vastandina, siis nagu ütles härra Tajani, teeme väga ränga vea sest tegelikult peame nägema ja proovima neid kahte erinevat komponenti ühendada. me peame loobuma sellest vana, vanamoodsast suhtumisest, me ei saa ainult läheneda asjadele kvalitatiivselt, me peame ka kvantitatiivselt, me peame vaatama mahtusid, suurusi ja vaatama, kuidas asjad on omavahel ühendatud. siis võiksime jõuda ka mingisuguse normaalse lahenduseni. mulle tundub, et meil ei ole veel päriselt täiuslikku ülevaadet sellest, mis tegelikult toimub nendes tehastes, kes toodavad väga suuri heitmekoguseid. kui me tahame tõsta heitmekogustega kauplemissüsteemi hindu või neid vähendame me peame sellega tegelema, milline, me peame uurima täpsemalt, milline on mõju tööstusele, kui me hindu tõstame või langetame. nii et äh, minu meelest on väga huvitav, kuidas me kavatseme kauplemissüsteemist äh, ülejäävaid koguseid uuesti investeerida süsteemi. Äh, Pilar de Castillo, palun. aitäh aitäh, esimees. ma olen kuulnud üsna palju kommentaare ja tegelikult ei olegi midagi lisada sellele, mis juba öeldud on. ma arvan, et Antonio Tajani ettepanek on selline, mis äh, arvestab paljude asjadega, mida meie siin komisjonis oleme arvest-, äh, arutanud, kuidas arendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, kuidas seda säilitada. ning äh, see puudutab ka mitmeid traditsioonilisi lähenemisi nendele aspektidele, ENVI komisjoni lähenemine Äh, on äh, samuti huvitav ja kui vaadata backloading ut ja seda, kuidas seal komisjonis seda teemat käsitletakse, siis võib öelda, et äh, väga palju rõhutatakse selle komisjoni suhtumist ja seda, kui oluline on asju võrrelda tööstuskomisjoniga. niisiis ma arvan, et Äh, selline lähenemine on tõesti oluline ja ka muudatusettepanekud sellele viitavad. niisiis, tegemist on ettepanekuga, mis äh, tõesti äh, toetab selle komisjoni seisukohta. aitäh! aitäh teile, proua de Castillo Vera ja nüüd annaksin härra Dajanile võimaluse see arutelu kokku võtta Äh, kui raportöör. niisiis, võtke palun lõpetuseks arutelu kokku. suur tänu, härra esimees ja tänan ka kõiki kolleege, kes küsimusi esitasid ja kommenteerisid. loomulikult äh, kui sõnavõtte oli nii palju, siis see näitab, et huvi selle teema vastu on väga suur. ma rõhutasin seda, kui oluline on just see ajafaktor. nagu ütles kolleeg Branko oma sõnavõtus, siis meie selle seadusandliku meetmega peame tegelema just sellega, milline on olukord täna. me ei saa elada maailmas, muinasjutumaailmas. meie praeguses maailmas on majanduskriis Euroopa on deindustrialiseerimise äärel, on oht, et me kaotame tuhandeid töökohti. juba on äh, selle kohta mitmeid näiteid, kuidas ameeriklased ostavad ära Austria firmasid, ehitavad tehaseid teistes maailma piirkondades väljaspool Euroopat. vaatame ka terasekriisi. me ei saa neid, nendest kõrvale hiilida, nii et me liigume kõik selles suunas paratamatult parandusettepanekuga viisteist pakun välja, et juunis kakskümmend viis, kakskümmend seitse ümber vaadata see olukord, milline see olukord on siis. mida? sellepärast, et kõik võib muutuda ka pooleteist aastaga ja siin võib-olla tuleks teha parandusi, kohandusi. jah, loomulikult te saate aru, mis on minu ettepaneku sisu. loomulikult soovime võidelda kliimamuutuste vastu, aga tahame säilitada ettevõtete konkurentsivõime, nii et kõik need muudatusettepanekud liiguvad selles suunas, et pehmendada nende kulude mõju, sest et energiakulu, elektrikulu on üks nendest faktoritest, mis äh, tekitab kõige suuremaid probleeme meie tööstusettevõtetele. mis puudutab muudatusettepanekut number seitse, siis siin tahaksin täpsustada, see netoühikud on siia lisatud just nimelt sellepärast, et komisjoni äh, tekst ei olnud piisavalt selge. kui ma pakun siin, äh, et jätaks välja lennundussektori siis see on seotud sellega, et lennunduse CO2 heitmekogused, räägin ka isiklikust kogemusest, kui ma olin transpordivolinik, enne kui minust sai tööstusvolinik, et siis äh, lennundussektori heitmed tekitavad liialt palju segadust ja nad ei ole seotud tööstussektori konkurentsivõimega sellepärast et äh, siin need lennufirmad, mis siit üle lendavad, ei ole ju ainult Euroopa lennufirmad, nii et see lihtsalt muudaks selle pildi palju segasemaks, nii et me peame keskenduma siiski tööstuse konkurentsivõimele. mul on väga hea meel, et paljud parlamendisaadikud rõhutasid minu ettepanekut, et kõik turul olevad ressursid ETS-i ressursid tuleks suunata innovatsiooni ja teadusesse suur viga oleks äh, kasutada neid avaliku sektori võla kustutamiseks või midagi säärast. ehk et äh, need on need äh, summad, mida tööstusettevõtted maksavad selleks, et parandada meie tööstuse, meie elukvaliteeti. kui me räägime sellest nii-öelda kolmandast tööstusrevolutsioonist, tööstus, mis enam ei saasta, siis selleks, et seda saavutada, peame et investeerima innovatsiooni. kahe tuhande vii-, nelja, vii-, neljateistkümnendaks aastaks olid juba miljardid ette Eh, nähtud eh, selleks, et investeerida innovatsiooni teadusesse, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kaheksakümmend miljardit, nii et me liigume selles suunas, jah, investeerime tööstusesse, aga see peab olema kaasaegne, moodne, konkurentsivõimeline tööstus. me peame aitama ettevõtteid, et nad saavutaksid need eesmärgid ja me peame neile andma ka vahendid, et nad, neil oleks, mille abil neid eesmärke saavutada sellepärast, et kui me seame eesmärgid, mida ei olegi võimalik saavutada, siis me seame ohtu nende tööstusettevõtete ellujäämise ja saastame sellega ka oma keskkonda veelgi rohkem. aitäh, proua Madomtsav Teklevski, palun, teie kommentaarid. aitäh härra esimees ja suur aitäh, et mulle sõna andsite. katsun hästi lühidalt teha. tegelikult tahaksin ma ühineda nende ridadega, kes ütlesid, et see diskussioon toimub meil praegusel hetkel väga huvitavas äh, poliitilises dünaamikas. oktoobris toimus ülemkogu, äh, seal võeti vastu olulised järeldused, samuti on toimunud mõningad väga olulised arengud Ühendriikide ja Hiina kaasamisel kliima kaitsmise tegevusse ning lisaks sellele oleme meie Euroopas jätkuvalt selle poliitika elluviimisel juhtrollis. mul on neli punkti, mis on selle ettepanekuga seotud. esiteks, ühe minuti teie ajast kulutaksin selle ettepaneku eesmärkidele, võib-olla oleks sellest kasu, kui me seda uuesti teeksime turustabiilsusreserv näeb ette üsna suuri toetusi, tegemaks süsteemi paindlikumaks, nii et see süsteem on suunatud tegelikult tulevikule. me loodame, et see suurendab usaldust ka heitmetega kauplemise süsteemi ja süsinikuturu vastu. ma arvan, et seda ka me kuulsime üsna, üsna tihti selles tänases arutelus. kui otsus kiiresti vastu võetakse, siis ei jäta me kasutamata olulist eh, võimalust eh, tulu, kulutõhusaks rakendamiseks, aga samuti kasutame ära võimaluse investeerida madala süsinikusisaldusega tehnoloogiat mõttesse. veel üks märkus, mida ei ole siiamaani nimetatud, aga tahan sellele komisjonile väga selgelt nimetada, et äh, see on ka väga paindlik tööriist tagamaks ajal ajutise toetuse suurenemise ning seetõttu leevendades neid mõjusid kõikidele nendele sektoritele, mis tunduvad olevat ohus nüüd äh, teine märkus, see käsitleb konkurentsivõimet. loomulikult me toetame konkurentsivõimet, me tahame, et Euroopa tööstus oleks konkurentsivõimeline, aga EUTS samamoodi äh, toetab konkurentsivõimet, e, eraldades ka tasuta süsinikukvoote ning mitmeid kordi on nimetatud, et praegune kaitse on pikendatud kuni käesoleva aastakümne lõpuni ehk siis kahe tuhande kahekümneni ning me saame väga hästi aru, et Euroopal on täiesti õigus selles, et paika on pandud võrdlusalused, samuti ka süsinikulekke kaitse ja veel mõningad kaitsemeetmed. me peame jätkama sellesama süsteemiga S oktoobris ülemkogult tulnud sõnum oli minu arvates ka väga selge ja minu arvates on siinsed sõnumid suhteliselt samas suunas minevad. kolmas punkt, need muudatusettepanekud, mis tekitasid arutelusid. nüüd äh, süsinikuleke, nii nagu juba ütles minu volinik, me oleme ette valmistamas ette, ettepanekut, mis võtab arvesse ülemkogu järeldusi ja juba raportöör ütles, kui te mäletate tänase arutelu alguses, et käsitleti ka diskussioonis karb, süsinikuleket ja loomulikult komisjon võtab järgmist ettepanekut ette valmistades arvesse süsinikulekke küsimust, aga lisaks sellele veel mitmed teised küsimused tulid kõne alla, näiteks nagu varane alustamine ja siis backloading ma kordan ainult seda, mida ütles minu volinik härra Harjas Kanjete, et parlamendis ja nõu-, kui parlament ja nõukogu on pigem poolt, siis komisjon muudatuste teel ees seisma ei hakka. järgmine punkt käsitleb ajastust. minu arvates on väga oluline, et see ettepanek võetaks vastu nii kiiresti kui võimalik. me oleme valmis hõlbustama ka varast vastuvõtmist, kaasates täielikult mei-, Euroopa Parlamendi ja nõukogu. see on samuti väga olulise tähtsusega ja nüüd siinkohal on see viimane asi, mida ma tahan öelda muuseas, minu volinik juba ütles, et kui me selle aruteluga oleme lõpetanud, siis tuleb komisjon välja äh, täiendatud ettepanekuga ja minu arvates on see äärmiselt olulise tähtsusega just tööstusele ja prognoosimisele, sellepärast et selles parandatud ettepanekus me toome välja kõik muudatused, mis tulenevad nendest aruteludest. lõpetan siin ja suur tänu mulle sõna andmast. suur, suur aitäh. nagu te kolleegid olete nimetanud, me tõesti võime oodata oma raportöörile suhteliselt äh, ulatuslikku toetust. väga paljud kolleegid toetasid teda, kuid me peame ikkagi olema valmis väga tõsisteks aruteludeks ENVI komisjoni kolleegidega. ma tahan rõhutada, et me peame niisuguseks aruteluks valmis olema ja see arutelu, nagu ikka, ei saa mitte lihtne olema. ma olen tänulik härra Ivo Pelletile, kes on koos meiega siin, tema on Envi komisjoni raportöör. Te kuulsite kõike, mida meil öelda oli ja kuulsite, millised on meie ootused ja lootused ja samuti meie üldine, üldine lähenemine sellele teemale. keskkonnakomisjonis on diskussioon veidi teistsugune, aga kompromissile me peaksime siiski jõudma vähemasti meie komisjonist on härra Tajani raport teeninud ära üldise toetuse. Ivo, kas te soovite ehk öelda mõned sõnad? ja see oleks suurepärane. suur aitäh siin ma näen te, tegu on meil siin jah, innovatsioonikomisjoniga. aitäh mulle sõna andmast, teen kähku ühe minutiga, katsun hakkama saama. me oleme siin nendes komisjonides kõrvuti töötanud juba oma kümme aastat, seega ma tunnen seda komis-, komiteed väga hästi, näen siin hulgaliselt tuttavaid nägusid. nüüd olen siis läinud keskkonnakomisjoni, seal tulen peagi välja oma raportiga, aga üldjoontes ma saan aru, et, et kõik on nõus, et praegune süsteem vajab muutmist. alguskuupäeva osas on enam-vähem teatav kokkulepe, aga mitte väga konkreetne, siis backloading on küsimus, mille osas on olemas teatav kokkulepe, aga kuidas selle, nendega kaasnevaid probleeme lahendada, selles osas veel ei ole kokkulepet. turustabiilsusreserv, selle kohta on komisjoni on komitee liikmed öelnud, tegu ei ole täiendava backloading uga. Backloading oli üks ühekordne asi, et lahendada liigset, liigset kvootide hulka turul ja kui parlament backloadingut toetas, siis pöördus ta ka komisjoni poole ettepanekuga, et komisjon tuleks välja strukturaalse reformi ettepanekuga ja sellega komisjon hetkel tegelebki. ja täpselt see, mida me soovime, on turupõhine reform poliitikud ei pea seda enam kartma niimoodi, et turg oleks suuteline ennast ise reformima. ma arvan, et selles küsimuses me oleme ühte meelt. siin viibides olen kuulnud väga palju konstruktiivseid ettepanekuid, me oleme väga-väga valmis kompromissidele minema nii, et me saaksime sellele komisjoni reformi ettepanekule nii võimalikult laia toetuse kui võimalik. eelmisel nädalal esitas komisjon seisukoha, et lahendusele võiks jõuda veebruaris-märtsis ja ma loodan ka, et me saame ka sellega hakkama niipea kui võimalik. suur tänu. tänan kolleeg kõigi nende tähelepanekute eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas november, no kahekümne neljas november ehk siis ühe nädala pärast. kakskümmend neli november kell kaksteist peavad muudatusettepanekud olemas olema. meil on ajakava olemas, aga praegusel hetkel on kõige tähtsam see, et nädala pärast peavad muudatusettepanekud olema esitatud. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu raportöör su, suur tänu Envi raportöör, suur tänu Vali raportööridele ja suur tänu kõikidele, kes arutasid seda teemat. järgmine päevakorrapunkt, see on progra-, päevakorrapunkt seitse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm, rakendamise seis Euroopa Komisjoni ettekanne. Euroopa Komisjoni nimel proua Rafaeli. ettevõtluse peadile, peadirektoraadist. nagu te teate, see programm võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus ja tema eesmärgiks on hõlbustada VKE-de krediidiprobleemide lahendamist. viimase seitsme aasta jooksul sada tuhat VKE-d on saanud kosmeprogrammi abil väga soodsa programmi abil, mis on väga sarnane COSME programmile, see programm kandis teist nime, konkurentsivõime ja innovatsiooniprogramm, aga igatahes selle programmi abil siis viimase seitsme aasta jooksul sada tuhat VKE-d said väga soodsatel tingimustel laenu. niisiis arutame seda, alustame nüüd selle päevakorrapunkti alu-, arutelu, selleks on meil tund aega, oleme veidi päevakorrast maas, seega ehk siiski jõuame ja palun, et äkki, äkki saate pisut kiiremini teha ning palun annan sõna proua. aitäh, härra esimees, aitäh selle võimaluse eest tutvustada meie kosmeprogrammi eesmärke. nagu te just ütlesite, tegu on ettevõtete ja VKE-de konkurentsivõimelisuse programmiga see on esimene programm, mis on VKE-dele pühendatud ja me tõesti käsitleme seda kui ühte peamist vahendit VKE-de toetamiseks Euroopas. alustan selle teema ja nende probleemide lühikese ette tutvustamisega, millega COSME tegeleb. esiteks kuskil seitsekümmend kuni kaheksakümmend kaheksa protsenti ettevõtetest on seisukohal, et halduskeerukused teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on suhteliselt olulised ja keerukad ning seetõttu nad ei soovi tegeleda piiriülese kauplemisega. nii kodanikud kui kui VKE-d ei saa haldusraskuste tõttu kasutada piiriülesest, piiriülest kaubandust võimalik, nii hästi, kui see neile ka, kui nad peaksid saama ja seetõttu on väga oluline ikkagi võtta meetmeid nende keerukuste vähendamiseks nii nagu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuringud näitasid ainult, ainult kolmkümmend seitse protsenti Euroopa kodanikest soovib olla füüsilisest isikust ettevõtjad, samas kui Ameerikas soovib seda teha viiskümmend üks protsenti ja, ja Hiinas viiskümmend kuus protsenti elanikest. ettevõtetele vähenenud laenamine Eurotsoonis alates kahe tuhande seitsmendast aastast kuni nelikümmend protsenti ja kuna pangad on muutunud oluliselt, oluliselt karmimaks, nende nõuded on karmimad ja kolmekümnele protsendile Euroopa Liidu VKE-dest on juurdepääs pankadele jätkuvalt kõige suuremaks probleemiks, eelkõige Küprosel, Kreekas ja Sloveenias, aga ka mujal. väikesed ettevõtted ja mikroettevõtted ning väga innovatiivsed ettevõtted on kõige suuremate probleemidega silmitsi, kui me räägime nende igapäevasest rahastamisest. oluline on nimetada ka seda, et VKE-de piiratud rahvus, rahvusvaheline ettevõtlus on suhteliselt väike, mõningad prognoosid ütlevad, et umbes kakskümmend viis protsenti VKE-dest Euroopa Liidus on viimase kolme aasta jooksul eksportinud väljapoole oma liikmesriigi ja ainult kolmteist protsenti on eksportinud väljaspoole Euroopa Liidu piire mida kavatseb Kosme teha, mis on Kosme eesmärgid ja kuidas Kosme VKE-sid toetab nende probleemide lahendamisel, mida ma just äsja nimetasin? Kosme on esimene Euroopa Liidu programm, mis on suunatud VKE-dele ning peamiseks eesmärgiks on edendada VKE-de loomist ja nende majanduskasvu ja tugevdada nende konkurentsivõim-, võimelisust. Nad toetuvad peamiselt kohalikele finantsvahendajatele ja ettevõtlusorganisatsioonidele, näiteks nagu pangad, kohalikud kommertskojad, klastrid ja, eda, ja nii edasi. Need organisatsioonid tegu-, kokku on Kosmelet Kosmo jaoks perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nähtud ette kaks koma kolm miljardit eurot. seda raha kasutatakse iga-aastaste töö programmide raames. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogramm näeb ette umbes kahesaja, kahesaja neljakümne miljoni euro kasutamist. kakskümmend protsenti kogu kosme eelarvest on ette nähtud turu juurdepääsu parandamisele. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on see summa umbes kuuskümmend üks miljonit eurot. kõigepealt parandatakse juurdepääsu Euroopa Liidu turule, seejärel ka turgudele väljaspool Euroopa Liitu. samuti planeeritakse VKE-dele konkreetsete teenuste pakkumist. meie peamiseks eesmärgiks ja peamisteks näideteks siin on Enterprise Europe võrgustik, mis ühendab äh, end, e-, mitmeid organisatsioone, ettevõtlustoetusorganisatsioone ja see on juba tõestanud, et ta pakub Euroopa VKE-dele tõelist lisandväärtust, äh, olles nii-öelda one stop shop, kus on võimalik saada igakülgset toetust ja need ettevõtlustoetusorganisatsioonid on kuuekümne, viiekümne kahes riigis, kokku on neid kuussada, sealhulgas ka Marokos, Iisraelis ja nii edasi. lisaks sellele võib kasutada teisi Euroopa Liidu programme, nagu näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend, euro, VKE-de osalemist Euroopa Liidu programmides tuleb tuleb edendada, luua sünergiat erinevate programmide vahel, mida rahastatakse, mille rahastamine on VKE-dele kättesaadav. siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris te avaldate, loodi online portaalid Euroopa Your, Your Europe Business portaal näiteks. me oleme saanud sada viis ettepanekut, mis puudutavad enam kui kuutesada organisatsiooni ning konkreetsete toetusprojektide allakirjutamine peaks toimuma jaanuaris kaks tuhat viisteist ning järgmine kutse projektide esitamiseks läheb niisugustesse geograafilistesse piirkondadesse, kuhu, mida varem Kosme ei puudutanud. niisiis online portaalid, siin on meil väga tuntud algatused, näiteks nagu Your Europe Business portaal, VKE-de internatsionaliseerumise portaal ja samuti IRP helpdesk. nagu te võib-olla teate, Kagu-Aasias Lõuna-Aafrika, Lõuna-Ameerikas ja mujal pakub IBR Helpdesk otsest abi tee ettevõtetele, õpetades, koolitades inimesi otse onla-, online'is. eriti pööratakse tähelepanu nendele turgudele, arenevatele turgudele äh, kasu-, koolitatakse juba olemasolevaid VKE-sid Euroopa Liidu turgudel, seega VKE-d saavad online helpdeskilt abi, enne kui nad lähevad, liiguvad mõnda teise liiki. Äh, siis erinevaid ettepanekuid, erinevad ettepanekud on praegusel hetkel ka hindamisel ning nendega hakatakse tegelema kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeses kvartalis. üksteist protsenti koosme eelvärg, eelarvest on pühendatud ettevõtete võrgustiku tingimuste parandamisele. siin me peame silmas toetavaid tegevusi, raamtingimuste parandamiseks ja meil on kaks peamist tegevuste tüüpi. ühest küljest tegevused, mis on mõelnud selleks, et toetada komisjoni otsuste tegemist ning samuti komisjoni analüüse VKD poliitikate osas ja nii edasi, näiteks niisugused tegevused, mis on seotud kõikide kõrgtasemeliste töörühmadega, kus tegeletakse halduskoormuse vähem, vähendamisega Stoibel Grupp näiteks siis edendatakse heade tavade levitamist poliitikute hulgas ja teine tegevuste grupp puudutab siis konkreetselt konkreetsete sektorite konkurentsivõime parandamist ning selles piirkonnas on meil mitmesugused tegevused käimas, peamiselt äh, näiteks klasterite toetamine, turismisektorite toetamine ja nii edasi. nimetasin kaks korda klasterite toetust, esiteks kahe tuhande, kahe tuhande neljanda aastal need aval-, alustati mõlemad programmid ja selleks, et turismisektorit toetada, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oleme käivitanud juba Euroopa Liidu, Euroopa Liidu noorte ja eakate kodanike turismivoogude hõlbustamise ning lisaks me üritame parandada kogu selle sektori konkurentsivõimet. kolmas kosmevaldkond millele on suunatud kaks koma viis protsenti kogu eelarvest, puudutab ettevõtluse edendamist ja selle raames on kõige populaarsem öö, programm Erasmus noortele ettevõtjatele ning komisjon selle raames üritab noorte ja uute ettevõtjate liikuvust edendada, et parandada nende ettevõtlusalaseid teadmisi, nende oskusi ja nii edasi. aastal kaks tuhat neliteist käisitasime me Erasmus for Young Entrepreneurs seitsmenda tsükli, see sa-, see käivitub kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel veebruaril ning kestab kakskümmend neli kuud jaanuariks kaks tuhat seitseteist loodame me jõuda nii kaugele, et oleme teostanud tuhat kolmsada vahetust ja registreerinud üle kahe tuhande kuuesaja ettevõtja ning kaasanud mitmeid ettevõtjaid selle projekti korraldusse ülejäänud eelarve umbes kuus, kuuskümmend protsenti, selle tutvustuseks annan ma sõna nüüd oma kolleegile, kes põhjalikumalt räägib sellest, kuidas me tegutseme. niisiis, palun. Uh, nagu, nagu te varem kuulsite, siis on uh, finantskriisi tagajärjel vähenenud laenu andmine VKE-dele, nii et meie eesmärk on toetada neid VKE-sid, kes uh, muul juhul üldse mingit rahastust ei saakski, nii et me teame, milline on olukord laenu andmise osas VKE-dele. nii et me soovime keskenduda kõige enne nendele VKE-dele, kellel pangast mingit laenu saamise võimalust ei ole. me kavatseme toetada kuni kolmsada tuhat VKE-d ja üle kahesaja miljardi euro tahame neile pakkuda, kuidas me tahame seda teha. COSME programmil on kaks erinevat finantsinstrumenti, instrumenti, üks on laenugarantii ja teine on omakapitali kasvutoetuse meede. ehk siis äh, tahame toetada kuulsite juba täna ettekannet Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta, nii et äh, need meetmed on väga sarnased ja täiendavad teineteist millised on need laenugarantii meetmed? tahame toetada VKE-sid selleks, et nad ja ka eh, finantsasutusi, et nad eh, saaksid välja töötada uued laenuportfooliod, mis on suunatud just VKE-dele. kui laenuandjad suudavad näidata, et nad sellist finantseerimist ei ole varem pakkunud selle kõrge riski tõttu, siis eh, saavad nad ka osaleda meie programmis. teine siis kasvutoetuse omakapitalimeede puudutab siis investeeringuid riskikapitalifondidesse, kasvustaadiumis VKE-de puhul ja kooskõlas siis ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga kuidas äh, saavad nüüd taotlusi esitada äh, finantsvahendajad? finantsinstrumendi äh, rakendamine on usaldatud Euroopa Investeerimisfondile, mis asub Luksemburgist koostöös Euroopa Investeerimispangaga. Euroopa Investeerimisfond keskendub siis ennekõike VKE-de finantseerimisele selle programmi raames. kooskõlastati vastav lepe selle aasta juulis augustis oli juba kaks taotlusvooru, üks oli laenu garantiimeede ja teine oli omakapitali kasvumeede. avatud taotlusvoorud jätkuvad. Nad lõpevad äh, kolmekümnendal septembril kaks tuhat kakskümmend, nii et taotlusi võib esitada kogu selle aja jooksul loomulikult tuleb olla kiire, nii et kes e ESM-is põhimõte kehtib, nii et me kutsume üles kõiki VKE-sid taotlema nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Investeerimisfond äh, vastutab siis selle eest, et vaatab need taotlused läbi, et kõik vastaksid nõuetele, et due diligence äh, oleks täidetud ja siis vaadatakse ka, kes on siis need usaldusväärsed äh, laenuvahendajad. ühtegi lepingut ei ole veel sõlmitud. Euroopa Investeerimisfond on väga huvitatud sellest meetmest, taotlusi on juba esitatud. Euroopa Investeerimisfond äh, praegu vaatab, tegeleb nende taustakontrolliga, nõuetele vastavusega. ja teame, et terve rida taotlusi on ka ettevalmistamisel praegu järgmine küsimus, kui sõlmitakse kokkulepped äh, laenuvahendajatega, kuidas saavad VKE-d neid laenu taodelda? Äh, komisjon äh, töötas välja sellise internetiportaali, mida näete ka enda ees ekraani peal juurdepääs on väga lihtne, siin on ka väga lihtne ringi liikuda, see ei ole mõeldud ainult VKE-dele, vaid seda saavad kasutada ka suuremad ettevõtted ettevõte saab otsida vastavalt erinevatele kriteeriumitele esinevaid, erinevaid finantseerimisvõimalusi ja otsida, kas ka temale on olemas mingeid Euroopa Liidu finantsmehhanisme. lisaks finantsinstrumentidele Euroopa investeerimisfondidest eh, on veel meetmed, mida ka rakendab siis eh, VKE-de eh, amet EASME ja järgmiseks aastaks on kinnitatud tegevuskava VP kaks tuhat viisteist ja vastavad finantseerimisotsused on juba oktoobris kaks tuhat neliteist vastu võetud. suur tänu ja tänan teid mõlemaid. tänan nende selgituste eest. ja ka kommentaaride, märkuste eest. väga huvitav ettekanne oli tõesti kõik need slaidid, nende tutvustuskommentaarid. proua Lopez Bermejo, palun. tere õhtust ja suur tänu, esimees ja saame aru, et komisjon soovib toetada VKE-sid, aga tooksin välja siiski mõlemad sellised küsimärk-, küsimärgid. kõigepealt, et algatuse ressursid on piiratud nõukogu raamistikus kaks tuhat kakskümmend on öelnud, et äh, terve rida prioriteete, mis tuleb kõrvale jätta, kui me VKS-id ei toeta, siis nad ei jää ellu, sellepärast nende müüginumbrid on liiga väikesed, seda tuleb uurida ja tuleb arvestada VKE-de erilisi vajadusi, kuna nad on väga väikesed. kui me sellega ei arvesta, siis ei saa me neid ettevõtteid ka kuidagi aidata. kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend, sellest üksi ei piisa. VKE-de probleemid on väga omanäolised, näiteks mis puudutab eksporti, finantseerimist, rahastamist. kõik need meetmed, mis on olemas, on mõeldud suurematele ettevõtetele, selle tõttu tuleb äh, hoopis teise nurga alt nendele taotlustele läheneda. mis puudutab VKE-de rahastamist, siis VKE-del on väga raske saada laenu, muud rahastust. Nad peavad saama juurdepääsu kapitalile. ja hetkel on väga raske kohalikel pankadel kuidagi VKE-sid toetada väga vähe on ka tehtud selleks, et olukorda muuta. me peame selle teemaga spetsiaalselt tegelema ja lõpuks ometi tegema midagi VKE-de heaks. on terve rida eesmärke, mida ma toetan ja mis toetavad ka vabakutseliste tegevust. siin tuleb olla ettevaatlik, sellepärast et mõnikord seda öö, terminit vabakutseline töötaja kuritarvitatakse on esinenud kuritarvitamise juhtumeid, seetõttu tuleb olla väga ettevaatlik. nii et selle teemaga tuleb tegeleda. meil ei ole tegelikult ettevõtjate puudust, meil on tööpuudus ja see peaks olema komisjoni prioriteet. härra härra Kalju, palun. suur tänu, härra esimees, tänan ka selle ettekande eest, tegemist on äärmiselt olulise teemaga jah, me peame vaatama, kus me saame saavutada tõelist majanduskasvu ja enamasti on see just VKE-de hulgas ja mitte suurte rahvusvaheliste ettevõtete hulgas. jah, rõhutati ka seda murekohta mitu korda, et äh, väga paljud VKE-d ei taha äh, tegeleda ülepiirilise tegevusega, nad ei ekspordi, ei ekspordi ka väljaspool Euroopa Liitu ja see on üks suuremaid kitsaskohti. kuidas me selle ületame? sellepärast, et kui on haldusraskused, kui see kõik jätkub, siis kuidas me saavutame selle, et VKE-d hakkavad kauplema teiste liikmesriikidega, kui nad ei saa haldusraskustest jagu. teiseks, rääkisite sellest, et tahate seda halduskoormust vähendada, aga kas on välja toodud, millest siin äh, praktilises mõttes räägitakse, millest tegelikult räägitakse, mis on need takistused, kuidas seda, kuidas sellest jagu saada, kuidas neid ületada? siin on väga üldiselt mainitud, äh, et jah, tuleb need raskused ületada, aga detailsemalt ei ole midagi kirjeldatud. ja lõpuks mulle tegi väga head meelt, me, väga head meelt, et mainiti kaubanduskodasid. mulle tundub, et Kosme võib tõesti saavutada selle, et annab tõukejõu selleks, et loodaks rohkem VKE-sid. aga kas äh, ei võiks jah, tõesti rohkem ära kasutada kaubanduskodasid, et luua sidemeid äh, olemasolevate ettevõtete ja alustavate ettevõtete vahel. nii et millised on nende sidemed praegu ja millised on plaanid selleks, et kaasata rohkem kaubanduskodasid äh, selles tegevuses, aitäh! suur tänu nende kommentaaride ja küsimuste eest! ja ma paluksin nüüd teid, daamid nendele vastata? esimese küsimuse kohta, et äh, kus me saaksime tõesti seda lisandväärtust, jah, juurdepääs äh, rahastusele on väga suur ja väga sageli äh, saavad tugimehhanismidest abi, suured ettevõtted, väikeettevõtted ei leia neid üles või ei oska taotlusi esitada või ei vasta nõuetele. Kosme finantsinstrumendid on mõeldud ainult VKE-dele. ettevõte, mis ei ole VKE, ei vasta nõuetele ja ei saa taotlust esitada. sellepärast, et jah, kui pank ei anna laenu sellepärast, et äh, laenu laenuvahendaja ütleb siis, et et äh, jah, ma tahan luua sellise laenuportfoolio, et toetada ettevõtluse üleminekuid, ülekandmisi aga kui nad tõesti ei keskendu VKE-dele, siis nad ei vasta meie programmi nõuetele, nii et need äh, programmi kriteeriumid on väga täpsed, me saame toetada ainult väikese ja keskmisi ettevõtteid ja see kasvu toetamise meede, see on samuti mõeldud ainult VKE-dele laienemise või kasvu faasis. ehk siis esimesed investeeringud, kui on tegemist äh, VKE-ga, mis saab investeeringu riskifondist, siis ja ei ole enam tegemist VKE-ga, sest ta on juba kasvanud, siis äh, ei saada enam meie programmist raha, aga ütleme, sellel ajahetkel, kui ta taotluse esitab, peab ta olema VKE ja mida me tõesti teeme ära selleks, et toetada ettevõtteid, VKE-sid, et nad saavutaksid rahvusvahelisema mastaabi. meil on olemas Euroopa ettevõtlusvõrgustik, ning seda haldavad kohalikud tegijad, sealhulgas ka kaubanduskojad, sellepärast et me tõesti usume, et selleks, et tegeleda VKE-de küsimusega tõeliselt, on väga oluline kaasata kohaliku tasandi tegijaid, sest nemad teavad, milline on see tegelik olukord, mis on need ettevõtted, kes taotlusi esitavad ja oskavad neid ka aidata. European Enterprise European Network öö, püüab siis leida, aidata ettevõttel üksteisi üles leida, püüab anda ka informatsiooni investeeringuvõimaluste kohta. Euroopa Business portaal ja samuti IPR Helpdesk on ka sellised praktilised vahendid, mis pakuvad ettevõtetele tuge just siis, kui nad tahavad vaadata koduriigist äh, väljapoole. European Net Enterprise Network Äh, tegutseb ka väljaspool Euroopa Liitu, ehk siis see on väga hea selline stardipunkt, äh, kus ettevõtted saavad üksteisega ühendust võtta ja luua ettevõtlussidemed Euroopa Liidu, aga ka kolmandate riikidega. nii et see esimene, oletame, et äh, alustatakse ikka eksportimisest teistesse Euroopa riikidesse see võrgustik on äh, väga tugev, Euroopa ettevõtlusvõrgustik äh, ja pakub väga head tuge ettevõtetele, kes tahavad omavahelisi sidemeid luua. tooksin välja ka, et on terve rida kasvu toetavaid äh, meetmeid, endine asepresident Tajani juba nimetas neid ja COSME programmist äh, on ka teisi, teisi meetmeid juba kasutatud. mis puudutab halduskoormuse vähendamist, siis ütleksin, et COSME on üks komisjoni töövahenditest, mille abil saab selle vastu võidelda. COSME peamine eesmärk on just teabevahetus ja teabe jagamine, kuidas halduskoormust vähendada, kuidas nendest tõketest jagu saada suur tänu ja härra Sorin ja viimane küsimus. aitäh, esimees äh, tahaksin tänada Euroopa Komisjoni esindajaid, jah, tegemist on tõesti väga olulise programmiga nii majanduslikus mõttes äh, kui äh, ka kodanike äh, läheduse mõttes Äh, see probleem, äh, programm on suunatud kolmele olulisele punktile, koostöö, mis minu jaoks on kõige olulisem. Äh, meil on vaja luua kriitiline mass selleks, et need ettevõtted saadaksid oma kaupu eksportida kas siis Euroopa Liidu territooriumil või väljaspool Euroopa, siis veel rahastamine ja rahvusvaheliseks muutmine. minu küsimus on aga väga praktiline, see puudutab seda, kuidas see Euroopa programm äh, suudaks koos toimida liikmesriikide programmidega. ma ei tea täpselt, mis toimub kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis, aga näiteks minu kodumaal on sellele väga sarnaseid riiklikke programme, äh, mis näevad ette enam-vähem samasugused tingimused, neil on enam-vähem sama sisu, nii et, et mina tahaksin, et Äh, siis äh, aitaks neid ettevõtteid, äh, kes ei ole konsortsiumiks ühendunud, see aitaks suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, aitaks ühendada Itaalia, Taani, Portugali ettevõtteid, kes töötavad siis ühise asja kallal, aga küsimus ongi selles, et kuidas see kõik saaks toimida, sellepärast et Euroopa riikides on sarnaseid programme Äh, kuidas saaks äh, selle kõik toimima valida, näiteks kas äh, võib juhtuda niimoodi, ettevõtted ei saa abi ühes riigis ja siis esitab oma kandidatuuri kosmest abi saamisele või kuidas või vastupidi? mis puudutab nüüd seda täiendamist ja kas sarnased asjad liikmesriikides on olemas, ma arvan, et lähtepunkt on väga erinev, sõltuvalt sellest, kust riigist keegi pärib. on riike, kus väga olulisel määral kasutatakse rahastamisvahendeid riiklikul ja regionaalsel tasandil teistes riikides vägagi väga vähe. finantsmääruses on samuti väga selgelt kirjas, et tsentraalsed rahastamisvahendid peavad olema täiendavad. meie ei ole, see, meie eesmärk ei ole riiklike algatuste väljajuurimine. kuidas see kõik tegelikult praktikas toimub? mis puudutab nüüd äh, võlgu ja tagatisi, äh, siis äh, võib kasutada siin Euroopa Investeerimisfondi ja teatada, milliseid tegevusi nad tahavad teha, milliseid riskantseid tooteid välja töötada siis tule, vaadatakse nende riskiprofiili ja vaadatakse, kas nad saaksid sellise laenuga kuskilt mujalt saada ning äh, jällegi, kui on riik, äh, mis on väga aktiivne ja kus väga palju selliseid programme on, siis äh, toetuse saamine, saamise võimalus on üsna piiratud. jah, kui tegemist on aga kellegiga riigist, kus praktiliselt mingit süsteemi ei ole, siis võib kosme kaudu saada üsna palju toetust. nüüd, mis puudutab nüüd tulude aktivate poolt, siis ma tahaksin öelda, et kui vaadata neid rahastamiskõlbulikkuse kriteeriumeid ja seda, keda me toetame, siis me toetame neid, kes investeerivad piiriüleselt, sest riiklike ja regionaalsete programmide puhul äh, keskendutakse tihtipeale ainult konkreetsele piirkonnale ja meie leiame, et riskikapitalid, äh, riskikapitalifondid saaksid äh, palju suuremat lisandväärtust, kui nad investeeriksid piiriüleselt, aitäh. aitäh aitäh äh, kõigi nende selgituste ja märkuste eest. Äh, me teame, et tegemist on väga olulise programmiga. ja me just alustasime Kosme programmiga ja ootame kolmsada kolmkümmend tuhandet laenu ja äh, viimase ametiaja jooksul oli meil neid vist sada tuhat või võib-olla isegi viimase finantsperspektiivi ajal, nii et, et Äh, kui te võrrelda seda äh, SIP-programmi sellega, siis äh, see piir on juba ületatud. see täiendavuse põhimõte, me toetame selliseid programme, mida finantsvahendajad juba niikuinii ei olnud toetanud, siis, siis tähendaks see seda, et meil on laenu jaoks vaja rohkem toetust ning ja ma arvan, et me toetame tegelikult samal määral kui SIP-programm kuigi jah, meie käsutuses on rahastamisvahendeid rohkem, aga see on äh, seotud meie tehistu, tehingute suurema riskiprofiiliga, aitäh! aitäh nende selgituste eest, kallid kolleegid, äh, ITRE komisjonist aitäh küsimuste eest. Äh, väga huvitav on tõesti teada, kuidas see programm tulevikus areneb, aitäh teile uh,! daamid ja härrad nüüd oleme jõudnud meie päevakorrapunkti viimase punktini, see on kaheksas punkt. ITRE delegatsiooni külaskäik üheksandale interneti haldamise foorumi kohtumisele ja see foorum toimus Türgis Istanbulis teisest kuni viienda septembrini käesoleval aastal ning äh, tegemist on siis äh, maailma infoühiskonna tippkohtumise otsese tulemusega, see toimus Tunises kaks tuhat viis ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht ja ka meie raportöör selles väga olulises küsimuses on, äh, jutt käib siis digitaalsest tegevuskavast, ühisturust ja nõnda edasi. Äh, meie raportöör oli siis Pilar, Pilar del Castillo Vera ja annaksingi proua Castiljole sõna, et ta annaks meile ülevaate sellest väga huvitavast külaskäigust. aitäh, esimees. me oleme siin juba päris pikalt istunud ja, ja ma teen tõesti väga lühidalt. võib-olla mõne asja, mõnda asja võime hiljem arutada, aga ma teen lühidalt niisiis äh, räägin siis tõesti sellest äh, interneti haldamise foorumist, mis toimus Istanbulis. ma arvan, et te kõik teate, aga tuletan teile siis meelde, et interneti haldamise foorum on siis äh, maailma infoühiskonna tippkohtumise tulemus. see tippkohtumine toimus Tunises kahe tuhande viiendal aastal ja eesmärk on siis tuua kokku kõigi sidusrühmade esindajad ning äh, pidada dialoogi äh, riikliku poliitika küsimustes, mis on seotud äh, interneti ja selle haldamisega. sellel konkreetsel üritusel ähm, meil oli siis ka Euroopa Parlamendi poolne ettekanne. meie esindasime ITRE komisjoni, kultuurikomisjoni ja veel mõnda muud komisjoni ning esimeste konverents lubab kahjuks minna sinna suhteliselt väikesearvulisel delegatsioonil, meid oli neli. viimased kaks-kolm aastat on, me oleme siis sellises koosseisus käinud, meil oli ITRE komisjonist kaks esindajat, mina ja Renato Soru sotsiaaldemokraatidest Sabine Verhaien oli kultuurikomisjonist ja Stuast Paul Rüübich. Äh, sellel kohtumisel, nagu ikka, oli meil selline üldine laiem teema, mille alla on võimalik siis panna väga palju erinevaid asju ning see ühine teema selleks kohtumiseks oli mandrite ühendamine ja mitme osapooleline tõhusam interneti haldamine. selle suure teema all siis äh, arutati tervet rida küsimusi äh, erinevates äh, seminaridel, siis arutati näiteks interneti haldamine pärast kaks tuhat nelikümmend, neliteist, see on vägagi oluline asi, sellepärast et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusel ÜRO peaks langetama otsuse interneti eh, haldamise foorumi tuleviku. Eh, see foorum on nüüd siis tegutsenud juba üsna mitu aastat. Eh, kõigi osalejate üldine seisukoht on, et see foorum peaks oma tegevust jätkama ja tuleks isegi foorumi rahastamist tugevdada, sellepärast et praegusel hetkel on äh, rahaline toetus tõesti väga väike. see oli väga selge. nüüd, mis puudutab seda mitme osapoolega interneti juhtimist, siis äh, selles osas äh, toimusid samuti arutelu. seda asja tegelikult on arutatud juba aastaid, meil on kaks lähenemist. et säilitatakse see, mis meil praegu juba on, see lähenemine ja siis on äh, ka selliseid äh, riike, kes toetavad rohkem äh, valitsustevahelist lähenemist interneti haldamisele. ning interneti juhtimise või haldamise foorumil see mitme osapoolega juhtimine oli kindlasti see, mida kõik osalejad toetasid ja siis meil toimusid veel arutelud ka sellest, millist rolli äh, kohalikud organid peaks mängima, AEF kaks tuhat viis. Äh, näiteks äh, parimad toimimistavad ja käitumisjuhendid, sellised foorumid tahtsime pöörata tähelepanu ka mitme osapoolega mehhanismide väljatöötamisele, eh, kuidas piirata soovimatut sidet ehk siis rämp, rämpsposti, see on samuti oluline teema ja interneti turvalisus. Eh, kuidas eh, luua tingimused kohaliku sisu arendamiseks ja ka kuidas lapsi online keskkonnas kaitsta, kõiki nende teemadega seoses rääkisime ka võrguneutraalsusest, inimõiguste poliitikast, äh, juurdepääs internetile, äh, usalduse suuretamine digitaalse maailma vastu, kõik need teemad olid arutusel ning äh, ma väga lühidalt Äh, kõneleksin ka konkreetsetest seminaridest, äh, kus siis äh, rahva, kus Euroopa Parlamendi delegatsioon osales. sellistes seminaridel nagu internet ja töökohad, looming ja destruktiivne looming, kohanemine mitme osapoolsega haldamismudelisse interneti haldamine jällegi väga palju vaidlusi põhjustav teema. võrgu neutraalsus ja tegevusjuhend infrastruktuuri tõhustamiseks. interneti ajastu ja uus autoriõiguse seadus. see on eriti oluline eelseisvatel kuudel, sellepärast et Äh, selles äh, valdkonnas kindlasti on meil mitmeid arutelusid ees ning äh, suurte andmevoogude ajastu ja nõnda edasi, siis toimus meil ka terve rida mit-, kahepoolseid kohtumisi, mis olid siis juba varem kokku lepitud kohtusime erinevate kodanikuühiskonna, ärisektori ja, ja avaliku sektori esindajatega samuti erinevate riikide esindajatega, kohtusime UNESCO esindajatega, äh, ajakirjanike esindajatega, samuti organisatsioonidega, mis on seotud lastekaitsega internetis ning kohtusime ka USA delegatsiooniga. ja USA delegatsioon kinnitas, et nemad toetavad seda mitme osapoolega haldamise mudelit. see on interneti juhtimise kõige olulisem põhimõte nende jaoks. kohtusime ka liikmesriikide parlamentide ja valitsuste esindajatega erinevatest liikmesriikidest ning ja lõpetuseks me ma ei hakka kõiki neid kohtumisi ette lugema, mis meil oli, aga me kohtusime ICON-iga. Äh, nagu te teate, ICON on organ, mis vastutab äh, nimede eest ja praegu toimuvad seal siis üleminekud Äh, selle asemel, et kui leping sõlmida, siis USA valitsusega see organ hakkaks tegutsema täiesti sõltumatult ja see on oluline. Äh, see on äh, üks kõige olulisemaid asju interneti haldamise vallas ning meil on Äh, mitmeid olulisi äh, projekte, mis äh, sellest kõigest sõltuvad. ja lõpetuseks mainiksin veel ka seda, me avaldasime, tegime ühisavalduse interneti haldamise foorumil Äh, pealkiri Võitlus vaba ja avatud interneti eest. sellele kirjutas alla Neeli Kruus ja ka meie parlamendi delegatsiooni liikmed ning me ütlesime selles avalduses, et äh, juurdepääs internetile on majandusarengu ja põhivabaduse seisukohalt oluline, meil on vaja juurdepääsu vabale ja sõltumatule internetile ja see kõik sõltub tõhusast interneti haldamisest. Ehm, me ei tohi õõnestada usaldust interneti ja interneti haldamisse ja seetõttu peab see kõik olema läbipaistev ja kõike kaasav. ning kuna me olime Istanbulis, nagu esimees ütles, arvestades seda, mida Türgi valitsus oli teinud sotsiaalmeedia tiibade kärpimiseks Äh, äh, kordasime veel kord, et äh, põhivabaduste piiramine, kus seda ka iganes ei tehta, on vastuvõetamatu. ja see on siis kõik, tõesti väga lühikene ülevaade. aitäh, aitäh selle ülevaate eest ja äh, väga tore, et rääkisite ka meie tulevikust. ja tahaksin proua Verhoienilt küsida, kas ta tahab midagi lisada. jah, ma arvan, et Pilar juba mainis kõiki olulisemaid asju. Äh, ma arvan, et kõige olulisemaks teemaks äh, oli selle foorumi enda tulevik ning Äh, selle teemaga on juba viimased kaks-kolm aastat tegeldud, äh, sellepärast et teatud riigid äh, tahavad, et lähenemine oleks valitsustevahelisem. ma arvan, et see, kuidas see foorum siiamaani on toiminud, on olnud üsna hea, sest kui vaadata osalejaid, siis tõesti väga lähe, tasakaal on olemas sektori ja vabaühenduste ja kõigi kodanikeühiskonna vahel nii et, et ma arvan, et asi võiks samas vaimus jätkuda väga oluline on ka see, et meie siin Euroopa Liidus tulevikus toetaksime sellist mitme osapoole põhist lähenemist ja asuksime selles osas selgele seisukohale. selleks, et otsused tõesti ÜRO Peaassambleel vastavas suunas ka läheksid samuti väga oluline ja üks asi, mida me peaksime kaaluma, kui me korraldame äh, koos komisjoniga äh, ja Euroopa Nõukoguga Eurodik, Euridik, et see on siis no, Euroopa äh, versioon siis interneti haldamise foorumist Ehm, meil peab olema väga tasa, tasakaal, hea tasakaal selle vahel, mida arutatakse riiklikul tasandil ja mida arutatakse Euroopa tasandil ja tulemused peaksid olema kasutatavad ka rahvusvahelisel areenil sellepärast, et äh, kui me räägime interneti tulevastest aruteludest ilma teiste mandrite kodanike kaasamata, siis ma ei tea, lähenemistes on üsna suured erinevused just arengumaade ja arenenud maa, maade vahel ning ma arvan, et me peaksime end äh, üsna hästi ette valmistama äh, järgmisteks aastateks kultuurikomisjoni eh, liikmena on eh, ajakirjandus, eh, ajakirjanduse vabadus, lastekaitse minu jaoks eriti olulised ja mina isiklikult keskeldusin just nimelt nendele küsimustele, aga me arutasime kultuurikomisjonis ka seda, et kui tulevikus delegatsioon jälle läheb sellisele foorumile, siis saadame kaks liiget, sest kultuurikomisjon on aru saanud, kui oluline nendes aruteludes osaleda on ja tahaksin toetada Pilarit. üks peamisi asju, millega me peame tegelema, on see, millist rolli Euroopa Liit saab mängida kõigis nendes muutudes toimuvad näiteks kuidas ICAN-i aruandekohustus äh, äh, areneb. Äh, ma arvan, et väga oluline on, kui me langetame otsused siin interneti haldamise ja domeeninimede osas. me nägime seda dot my või mida iganes teemasid, nii et, et me peame leidma rahvusvahelised lahendused ka autoriõiguse küsimustele ning äh, Äh, päritolumaa äh, küsimusele ja pärandi küsimustele, nii et, et ähm, on väga tore, et kõiki neid asju arutatakse tõesti üsna neutraalselt. ja ma arvan, et me peame tegema tõesti intensiivset tööd ja ma arvan, et need foorumid viimaste kümne aastate jooksul on muutunud üha olulisemaks, alguses arutati Äh, selliseid suhteliselt lapsikuid asju ja nüüd äh, oleme tõesti välja töötanud juba täiskasvaliku lähenemise, aitäh. härra Rüübich, palun. aitäh, äh, härra esimees. ka mina olin seal STOA poolt siis ja minu jaoks oli väga huvitav näha, millised on need valikuvõimalused, mis, millega me tulevikus peame arvestama Äh, loomulikult äh, see foorum äh, keskendub sellisele mitme osapoolega lähenemisele. me peame vaatama, et, et see oleks tõesti see, see lähenemine ja samuti peame vaatama teiselt poolt, et ka meie Euroopa seadus oleks äh, selle kõigega kooskõlas ning äh, me peame vaatama, kes mille eest pädev on, äh, kes näiteks selle mitme osapoole puhul, millisel tasandil saab otsuseid langetada, kes on siin juhi rollis ning ma arvan, et juhi roll Foorumis on meie jaoks äärmiselt oluline me peame tõesti äh, vaatama, millistel tingimustel äh, meie näiteks saame olla uuendaja rollis seadusloome vallas ning äh, me peame vaatama, mida me nende Euroopas kehtivate normidega saavutada saame ja milliseid seadusi me peame üleüldse tegema, millised standardid me peaksime kehtestama selleks, et toimuks sellel suhteliselt uuel turul teatud harmoniseerimine ja loomulikult peame ka vastastikku tunnistama, tunnustama neid standardeid eh, senikaua, kuni ideaalne lahendus leitakse ja meie jaoks peaks keskpunktis olema eh, selgitada, kuidas eh, Ehm, nende üldiste tingimustega, mm, mis äh, alla kirjutatakse, kuidas me nendesse suhtume, näiteks äh, süsteemide koostalitusvõime on jällegi väga huvitav teema ning äh, loomulikult me peame vaatama ka, kes siis äh, Äh, meie andmetele juurde, meie ei äh, valda oma seadmeid, vaid need on äh, kolmandate isikute pädevuses, kellel on ka siis piiratud või sageli, sageli ka piiramatu juurdepääs meie seadmetele ja see on eraelu puutumatuse rikkumine ja ma ei tea, võib-olla kas on vaja, et iga kolmas peab meilt luba taotlema iga kord, kui ta tahab kaamerat sisse lülitada, et meist pilti teha või mida iganes Äh, niisiis äh, ma ei tea, kas me peame minema nii kaugele ja kas äh, peab, enne kui üldse midagi teha saab, näiteks kõik kaksteist või rohkem tingimust heaks kiitma ja nõnda edasi. nii et, et võib-olla peaksime mõtlema selle üle, kuidas me siin nüüd edasi liigume ja, sest see on tulevikus üks keskseid küsimusi, aitäh. aitäh, aitäh, kolleegid aitäh kolleegidele Euroopa Parlamendist, mitte ainult ITRE komisjonist, et te täna siin olite ja andsite meile ülevaate sellest, mis juhtus ning äh, me eeldame, et tegemist oli äärmiselt äh, huvitava foorumiga ning järgmine äh, IGF-i kohtumine toimub novembris kaks tuhat viisteist Brasiilias ning ITRE komisjon nõudis et sinna saadetakse Euroopa Parlamendi delegatsioon niisiis novembris kaks tuhat viisteist, tähendab aasta pärast. niisiis palun olge valmis. kallid kolleegid, palun olge valmis, sellepärast et november kaks tuhat viisteist on siis eh, järgmine IGF-i kohtumine Brasiilias ja olge samuti valmis järgmise ITRE komisjoni koosolekuks, mis toimub kolmandal detsembril äh, nii hommikul kui ka pärastlõunal ja neljandal detsembril nii hommikul kui ka pärastlõunal. niisiis neli poolikut päeva väga,. väga-väga pikk koosolek. Äh, kõike head eelseisvaks nädalaks ning kohtume uuesti Strasbourgis, aitäh!